Good afternoon, everyone. tere pärastlõunat kõigile. kuigi neid kõiki ei ole väga palju, kes kohal on, kuid ähm, viisteist minutit on kell juba kolm läbi ja läheme siis seitsmenda päevakorrapunkti juurde kohe Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruanne ja annaksin sõna raportöörile proua Mattiasele Eu quero, antes de mais, começar uh, por agradecer a colaboração dos, dos colegas. suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada kolleege erinevatest fraktsioonidest. viimastel päevadel oleme kohtunud kahepoolsete koosolekute käigus ja oleme töötanud välja kompromisse Euroopa Keskpanga kahe tuhande teistkümnenda aasta aruande osas. selgitan siis, mida mul plaanis teha on. põhimõtteliselt oleme me kompromiss, kompromissettepanekute osas nõus ja tahaksime siis teha ühised kompromissettepanekud nii palju kui võimalik. on ka mõningaid küsimusi, milles osas lahkarvamused olid suuremad ja nendes küsimustes üritasin siis äh, nii-öelda ära kasutada koostööd kolleegidega ja need äh, ettepanekud veel kord ümber vaadata, selleks et see kujutaks siis head alust läbirääkimistes ja et lõppkokkuvõttes ikkagi kokkuleppele jõuda, nii et selline oli siis minu strateegia nii et kakskümmend neli muudatusettepanekut on siis kokku, on siis arvesse võetud siin kompromissmuudatusettepanekutes ja siis on veel seitseteist muudatusettepanekut, mis puudutavad erinevaid teemasid. kokkuvõttes ma usun, et tekst sobib kõigile, et kõikide arvates on see korralik ettepanekus, ettepanekuga siin on ähm, vastutusküsimused, läbipaistvus, ja ka mitmed erinevad instrumendid. nii et ühesõnaga, ma olen üritanud kõik need ettepanekud siis kompromissmuudatustesse sisse võtta. tahaksin teha ka ühe üldisemalt äh, laadi äh, märkuse, ma ei tahaks siin eraldi nendest ettepanekutest rääkida, sellel ei ole suuremat mõtet, aga tahaksin kiirelt selgitada nendest ettepanekutest, mille üle me otsustama peame ja tahaksin põhiliselt kuulata ära ikkagi kolleegide kommentaarid. esimene punkt, mille ma tahaksin välja tuua, oleks järgmine. nimelt me peaksime keskenduma ikkagi rahanduspoliitikale ja selle ellurakendamisele kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. miks nii? seda sellepärast, et me ju teame, milline majanduskeskkond praegu on, majandus on vähe dünaamiline, majanduskasv on väike, laenu antakse vähe ja see olukord on selline hoolimata kõikidest ähm, erinevatest meetmetest, peamiste maksude vähendamisest ja nii edasi, mida on kasutusele võetud. Euroopa Keskpank nendest meetmetest ka oma aruandes räägib nii et kõige olulisem oleks ikkagi jõuda kompromissideni nendes küsimustes. nüüd teine teema, mida ma tahaksin käsitleda, puudutab pankadele esitatavad, esitatavaid tingimusi. ma usun, et kõik võiksid nendega nõustuda. kui nüüd on seatud teatud tingimused liikmesriikidele, siis peavad tingimused olema paigas ka pankadele. mitmed ettepanekud, mille tegin mina, nüüd asetuvad sellesse laiemasse konteksti, mis puudutab seda, et pangad peaksid hakkama laenu andma uuesti äh, ettevõtetele, eriti VKE-dele. kui mingeid tingimusi pankade osas ei ole, siis äh, tegelikult äh, sellel rahanduspoliitikal ei ole enam mõtet. siin on mitmed teemad, mis on aga lahtised, toon nendest välja vaid paar tükki. esiteks rahanduspoliitika tingimuslikkus ning samuti ka tõhusus siin on mitmeid murepunkte, millele viitasid ka paljud kolleegid, näiteks sellised meetmed ja nende soovimatud tagajärjed välja tuleb tuua see, kui oluline on ühelt poolt siis äh, rahanduspoliitika instrumendid ja teiselt poolt eelarvepoliitika. nii et äh, need oleksid teemad, mida me võiksime selles raportis käsitleda. kolleegid tõstatas, tõstatasid ka äh, tagatise küsimusi ning samuti keskpanga samuti Keskpanka puudutavad küsimused, äh, erinevad äh, väärtpaberid, mis siin olemas on, samuti ka erinev äh, maksumäär, ma usun, et suudame selles osas kokku leppida. mina üritan alati edasi anda muresid, mida on väljendanud mitmed kolleegid, nimelt tasakaalu puudumine teises eesmärgis. me ju teame, et see kõik tuleneb sellest, et kapitalivool ei ole jätkusuutlik ja see võib panna ohtu Eurotsooni nii et üritasin selles, seda teemat käsitleda ka oma muudatusettepanekutes. ettepanekutes räägime me ka rahanduspoliitikast aastal kaks tuhat üksteist Euroopa Keskpanga raames. me oleme seda arutelu siin juba ka pidanud ja võime seda ka jätkata nii et ma viitan eriti just sellele, mis käib Euroopa Keskpanga pädevusvaldkonda. me ei saa siin kõrvale jätta ei uuringuid ega ka arutelu rahanduspoliitika eesmärkide teemal ega ka tagajärgi, mis sellel kõigel võib olla inflatsioonile siin üritame analüüsida ka Euroopa Keskpanga rolli ning samuti ka kärpeprogrammide mõju nii et terves arutelus need on kaks teemat, millega tuleb pidevalt arvestada. kokkuvõtteks ja kuigi ma ei saa siin kõigest rääkida, aga võib-olla siis äh, teises sõnavõtuvoorus saaksin veel midagi täpsustada, täpsustada, aga hetkel tahaksin kokkuvõtteks öelda, et fraktsioonidelt on jõudnud äh, minuni muudatusettepanekuid, mis räägivad Euroopa Keskpangast ja läbipaistvusest äh, nii tema rolli osas kui ka mm, tema edastatavate andmete osas ja nii edasi. loomulikult üritan siis muudatusettepanekutesse ka kõik need aspektid sisse võtta, ikka selleks, et tagada suurem läbipaistvus, eriti mis puudutab Euroopa Keskpangast tulevat infot nii et loomulikult olen ma valmis teiega koostööd tegema selleks, et tööd jätkata ja kuulan ära rõõmuga ka kolleegide kommentaarid suur tänu teile, proua Mattias. rahvapartei esindajad kohal ei ole ja annan kohal sõna sotsiaaldemokraatide esindajale ja kui vahepeal jõuab kohale ka keegi Rahvaparteist, siis annan sõna talle. Merci, monsieur le président, mes chers collègues, depuis euh, notre härra Huang Niok, palun suur tänu! viimastel, viimasel kohtumisel toimus meil väga tõhus arutelu nii raportööri kui ka variraportööridega. proua Marisa Matias on pidanud nõu nii ühtede kui teistega selleks, et jõuda kompromissini selle raporti osas see raport kujutab endast ju võimalust äh, arva-, parlamendil avaldada oma arvamust Euroopa Keskpanga ellu rakendatava rahanduspoliitika kohta, aga laiemalt ka terve Eurotsooni makromajanduspoliitika kohta. proua Thyssen on juba rääkinud oma raportis teemadest, mis kajastuvad ka proua Mattiase raportis, muuhulgas ka troikapoolne järelevalve ja sellest räägiti pikalt ka eelmisel nädalal täiskogul. nii et ma olen veendunud, et me suudame saavutada siin suure enamuse toetuse sellele raportile, arvestades eriti seda, et raportööri välja käidud kompromissmuudatusettepanekud näitavad temapoolseid suuri jõupingutusi. nii et seega tahaksin teda õnnitleda nii tema töömeetodi puhul kui ka nende kompromisside puhul, mis tundub, et peegeldavad erinevate fraktsioonide seisukohti. see, kuidas räägitakse rahanduspoliitikast, on väga tasakaalustatud ja ühtlasi siin kajastub selgelt ka Eurotsooni väga keeruline makromajanduslik olukord. mittekonventsionaalsed meetmed, milleks on LTRO ja MTO, ja mis puudutab ühtlasi ka äärepoolsemaid riike, siis ma usun, et raportööri seisukohad peaksid väljendama siis ka meie komisjoni enamuse seisukohti. Nendes seisukohtades kajastuvad samad seisukohad, mida parlament on kaitsnud juba ka varem muuhulgas teatud fondi loomine, mida on toetanud äh, liberaalid äh, või siis sotsiaaldemokraatide antitsüklilised meetmed. nii et, kallid kolleegid, äh, ma paluksin teil värske pilguga ja ilma eelarvest, eelarvamusteta raportööri ettepanekud läbi vaadata. suur tänu! you very much uh,, Mr Honyok, I will give the floor on behalf of ALDE to Mr. suur tänu äh, härra Honyokile ja nüüd on ALDE nimel härra, sõna härra Tremosal. suur aitäh, kuna täna juhatad koosolekut sina, siis räägin mina esimest korda siin hispaania keeles. seda siis, et näidata üles väikest vendlust kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri. eelmisel nädalal Strasbourgis leidis meil aset väga viljakas kokkulepe, siis meil need ko-, kohtumine, vabandust, siis meil veel neid kompromisse ei olnud ja kartsime veidi, et võib-olla ei jõuagi me selliste kompromissideni, mis võimaldaksid selle selja taha siis koonduda kõik suured fraktsioonid see on, ei ole mingi suvaline raport, see on raport, millele pööratakse tähelepanu kõikides äh, eri sektorites, nii turgudel kui ka mujal, nii et need esimesed ettepanekud, kuigi ma ei äh, tunne, ei tea küll seda, mida kolleegid sellest arvavad, siis äh, siis tahaksin ikkagi vaadata läbi ka need kompromissmuudatusettepanekud. kuigi mul palju aega ei ole, siis äh, tahaksin öelda, et me oleme nõus äh, kompromissmuudatusettepanekuteta, ettepanekutega kaks ja neli, nii et siis kaks, neli, üheksa, kümme, kaksteist, neliteist, viisteist, seitseteist, seitseteist, kaheksateist, siis äh, üheksateist äh,, kakskümmend kuni kakskümmend kaks ja ka kakskümmend neli. ülejäänud muudatusettepanekute osas on meil võib-olla mõningaid kahtlusi, me tahaksime tulla välja alternatiivsete sõnastusettepanekutega, aga põhimõtteliselt kiidame heaks suure osa tööst, mis siin tehtud on. ja kui tullakse välja veel rohkemate kompromissmuudatusettepanekutega, siis loodame, et me näeme, et on üritatud ka võtta sisse liberaalide ettepanekuid, näiteks mis puudutab eesmärki kaks või siis endiselt neid LTRO-sid. nii et äh, sellest äh, vaatenurgast tulenevalt loodame, et korraldatakse veel lisa äh, koosolekuid, mis võimaldaks töötada välja sellise raporti struktuuri, mida saaksid toetada kõik kindlasti peame me hääletama väga suure hulga muudatusettepanekute üle ja loomulikult äh, igaüks peab jääma oma seisukohtadele kindlaks, kuid samas tahaksin veel kord rõhutada, et see on oluline raport. ja kui me ei suudaks tulla välja äh, seisukohtadega, mille osas on suured fraktsioonid kokku leppinud, siis teeksime me küll parlamendile karuteene ka nüüd liberaalide jaoks on siin küll selged piirid, millest üle astuda ei tohi. näiteks Euroopa Keskpanga sõltumatus ja see, et seda hakataks kuidagi küsimärgi alla panema, meie arvates on Euroopa Keskpanga firmamärgiks just nimelt see sõltumatus. nii et see on Eurotsoon, meil ei ole siin Ameerika Ühendriigid ega Ameerika dollar, nii et meie ei saa hakata siin äh, arendama Ameerika Ühendriikide poolt ellu rakendatavat ekspansiivset äh, rahanduspoliitikat. nii et minu fraktsioon soovib väga seda, et Euroopa Keskpank jääks endiselt sõltumatuks, sest et sellest sõltub ka ju Eurotsooni usaldusväärsus. hetkel on pandud just nimelt see ikkagi küsimärgi alla teatud riikides, sealhulgas ka Ühendkuningriigis, aga meie ühisturu aluseks on ju meie ühine euro ning ühtlasi keskpanga sõltumatus. me toetame küll väga läbimõeldud ka mõningaid neid ähm, eh, mittekonventsionaalseid vahendeid. loodame, et siin väga palju kompromisse vaja ei ole, aga ma annan teile lihtsalt teada, et minu fraktsioonile kujutab see väga tundlikku teemat nii et küllap neid, seda kõike on siis vaja veel rohkem arutada, nii et suur aitäh nende jõupingutuste eest ja siis loodan, et järgmine kord juba on kompromissimiste osas lahendused leidnud. suur aitäh, härra Tremosa ja suur aitäh ka selle kena žesti eest, mida ma väga hindan. nüüd rohelistest ei ole kedagi siin kohal, aga konservatiivide nimel on sõna härra Stretšekil Uh, suur tänu, härra esimees. Uh, traditsionaalne ekspert uh, tegelikult on härra Epping meie fraktsioonis Keskpanga küsimuses, kahjuks ta siin olla ei saa. ja loen siis ette, ütleb kõneleja tema seisukohad. kõigepealt härra Epping on pettunud äh, kompromissettepanekutes, mille raportöör on välja pakkunud. proua Matias nimelt väidab äh, seda, et kompromissettepanekud hõlmavad äh, ka äh, meie fraktsiooni seisukohti ehk konservatiivide seisukohti, aga tegelikult see nii ei ole. härra Epping loodab, et äh, Äh, siiski lõppkompromissettepanekutes äh, saab proua raportöör võtta arvesse rohkem meie seisukohtadega. kui äh, see aga osutub võimatuks, siis ta palub eraldi hääletust pea kõikide oma muudatusettepanekute puhul. härra Epping arvab, et igasugused veet-, veet-, viited Eh, rahapoliitika järelevalvele ja rahade jagamisele, näiteks nagu artikkel kolmteist Keskpanga eh, vahendite kasutamine selleks, et Kreeka võlga eh, vähendada, tuleks välja jätta. euroala saavutas selle nädala alguses kokkuleppe, mille kohaselt väga suur summa Äh, keskpanga ähm, tuludest lähevad Kreeka võlakirjade hüvitamiseks, äh, see on liikmesriigi, tegelikult liikmesriigi otsus, mis ei peaks hõlmama keskpank ja lisaks sellele härra Epping arvab, et soovide nimekirja, nimekiri on täiesti vastuvõetamatu lisafinantsinstrumentide puhul. eurofondid, äh, antitsüklilised äh, Euroopa fondid, äh, panganduslitsents Euroopa järelevalvemehhanismile ja Euroopa võlalunastusfond on kõik mõttetud ettevõtmised meie seisukoha kohaselt. Need küsimused ei peaks sugugi olema asjad, mis on sees Euro Euroopa Parlamendi Keskpanga alase aastaaruande osa. härra Epping ei arva ka, et oleks vaja küsimärgi alla saa-, seada Keskpanga statuut ja rahapoliitilised eesmärgid, mis on väga selgelt välja joonistatud aluslepingus. samas aga ta arvab, et läbipaistvusnõudeid tuleks suurendada ja seega toetab äh, seda ettepanekut, et ähm, äh, äh, avalikustatakse Keskpanga äh, keskpanga juhatuse äh, järelevalvenõukogu äh, protokoll. see on härra Eppingi seisukoht, suur tänu. suur tänu ja suur aitäh ka selgituste eest, sest et variraportööriks on tõepoolest härra Epping, mida ma alguses ei täpsustanud, nii et vabandan, aga pikema jututa siis nüüd annaksin sõna uuesti raportöörile proua Mattiasele. suur aitäh! tahaksin veel kord tänada kõiki kommentaaride eest ja ka toetuse eest, mida kolleegid väljendasid muuda-, kompromissmuudatusettepanekutele, välja arvatud siis see, mida me just kuulsime, ehk siis äh, konservatiivid. aga ma arvan, et meil on siin piisavalt võimalusi jõuda enamusega kokkuleppele komisjonis, nii et vähemasti mina võtan endale kohustuseks teha kõik, mis minu võimuses, et kompromissini jõuda nagu ma ütlesin, siis ma ei kavatse kommenteerida kõike seda, mida siin öeldud on, aga võib-olla saaksite te mulle saata need kommentaarid ka kirjalikult, selleks et ma saaksin tööd edasi teha. aga igal juhul tahaksime paari sõnaga siiski neid asju kommenteerida. nüüd äh, see, mille, need märkused, mille oli jätnud meile meie kolleeg ja mille luges ette härra Tremosai Valsels, siis ähm, tahaksin öelda nende kohta järgmist. Need puudutasid Euroopa Keskpanga sõltumatust. Euroopa Keskpanga sõltumatus ning Euroopa Keskpanga mandaadi teostamine, mis puudutab siis rahanduspoliitikast äh, ei ole siin kuidagi kahtluse alla seatud. loomulikult ma võtan arvesse ka esitatud muudatusettepanekuid ja kom-, ja kolleegide kommentaare, aga just nimelt ma olen üritanud siin mitte kahtluse alla seada Keskpanga sõltumatust. me kõik mõistame, et äh, oma mandaadi raames on Keskpank sõltumatu, aga siiski, arvestades tekib küsimus, et kas keskpangal on mõ-, õigus või ei ole õigus seda mandaati kuidagi muuta. nii et sellest tuleks rääkida, selles küsimuses peame me jõudma selguseni. me põhimõtteliselt järgime ju seda joont, mida väljendas ka härra Tremosa aga kui nüüd Keskpank on äh, sekkunud äh, majandusse väljaspool oma mandaati, seonduvalt äh, sellest, mida on siis tehtud kohandamisprogrammide raames, siis me ju näeme, et ta on tegelikult teinud rohkem, kui ta oma mandaadi kohaselt peaks tegema, nii et me peaksime selle, seda küsimust veel edasi arutama. see on omakorda seotud sellega, mida ütles konservatiivide esindaja. see on siis kompromissmuudatusettepanek number kolmteist, ta ütles, et see on täiesti vastuvõetamatu kui me sel-, nendest teemadest räägime, siis peaksime ikkagi arvestama sellega, et Kreeka võla restruktureerimine, millega tegeleb Euroopa Keskpank, on vaid üks viis vältida seda, et Euroopa Keskpanga, Keskpangal iseendal tekiks sissetulek tulenevalt sellest, et ta on ostnud üles äh, võlakirju alla nende väärtuse nii et nüüd, kui need sissetulekud on olnud eh, suuremad just nimelt tulenevad sellistest eh, väärtpaberitest, siis tuleb hiljem need sissetulekud ümber jagada Eurotsooni riikide vahel ja eh, arvestades ka Kreekaga, nii et see on see, millest me siin räägime, nii et ma arvan, et meil on aega küll selleks, et rääkida rohkem nii sellest teemast kui ka teistest. panin kirja, milliste muudatusette, kompromissmuudatusettepanekute osas veel nõusolekut ei ole. nii et alati panen kõik teie märkused kirja, tegin seda ka eelnevatel kohtumistel. nüüd, et aga kord majas oleks, siis tahaksin öelda järgmist. konservatiivide esindaja ütles, et jah, siin on, et nemad on esitanud muudatusettepanekuid, mida kompromissmuudatusettepanekud ei kajasta. jah ma panin need sulgudesse sellepärast, et nad lihtsalt lähevad vastuollu kompromissi üldise joonega. nii et kui me kompromissi osas kokkuleppele jõuame, siis äh, tegelikult need muudatusettepanekud, mille nemad on esitanud, kas lihtsalt langevad ära või lähevad otseselt vastuollu kompromiss muudatusettepaneku vaimuga, nii et äh, ma tahtsin, et siin mingeid kahtlusi oleks ja et kõik oleks täiesti selge Need on sulgudes lihtsalt sellepärast, et nad on ülejäänuga vastuolu, vastuolus ja et kui me kokkuleppele jõuame ülejäänu osas, siis need langeksid lihtsalt ära, nii et sellepärast ongi nad siis sulgudes. nüüd läbipaistvuse osas olen ma valmis veel läbi rääkima. rohkem detailseid märkusi mul teha ei ole vaja, jääb öelda vaid seda, et jätkan kolleegidega kahepoolsete kohtumiste korraldamist ja loodetavasti korraldame peagi ka variraportööridega koosoleku, et seda protsessi jätkata. tahaksin kõiki tänada. ja palun saatke mulle märkused kirjalikult ja selleks, et ma saaksin tööd jätkata veelgi kiiremini, aitäh! suur tänu teile, proua Mattias! ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. päevakorrapunkt number kaheksa raporti eelnõu äh, eurofondide kohta ja annaksingi kohe sõna härra raportile, härra Kiigoldile. Sven, teil on sõna, palun. So ja herzlich willkommen. tere tulemast. nii, üsna kaua oleme me selle raportiga juba tegelenud ja seega on mul väga hea meel täna sellest asjast rääkida. ma olen teinud siis omapoolse ettepaneku teile ja ma olen vägagi huvitatud sellest, mida kolleegidel on arvata teema kohta. ma tahaksin keskenduda piiratud arvule punktidele. komisjoni ettepanek põhimõtteliselt äh, hõlmab kolme valdkonda, kõigepealt äh, äh, vastutus, siis sanktsioonid ja tasustamine loomulikult Eurofondid viis paketti peaks vaatama laiemas ähm, kontekstis. see tõstatab väga paljusid küsimusi, näiteks investeerimisfondide valitsemise kohta äh, läbipaistvusreegleid arvestades kuulda on, et komisjon on tööd asutanud juba Eurofondid kuus osas, mis ilmselt tekitab veelgi suuremat segadust kui Eurofondid viis. ja sellepärast ma arvan, et võib-olla oleks parem eh, Eurofondid viis osas eh, natukene lühemast versioonist rääkida. Eh, nüüd, mis puudutab vastutust, siis selle osas komisjoni ettepanek on väga hea minu meelest. komisjoni eesmärgiks on kaitsta tarbijaid nende riskide eest, mida neil ei ole võimalus ise hinnata. kui fondi haldusettevõtted satuvad raskustesse, siis on nüüd tarbijatel palju suurem kaitse kui varem kurikuulsatel juhtudel. on võib-olla mõistlik siinkohal viidata sellele, et mõningatel kolmandate riikide turgudel võivad need reeglid ilmselt problemaatiliseks ähm, kujuneda, kui äh, tahavad ähm, kliendid investeerida teatud väärtpaberitesse. ja võib-olla äh, siis hoiatatakse neid selle eest. investeerimisfondide valitsejad aga ütlevad, et on väga raske tegelikult hinnata, millised riskid lähevad selle eurofondide seadusandluse alla ja et mõned väärtpaberitooted ilmselt jäävad välja seadusandlusest ja ma tahaksin siis nüüd kolleegidega rääkida mingisugusest nii-öelda kindlustussüsteemist. Pervanche Perez äh, taolise kindlustuspõhise lähenemise on varem juba välja käinud ja tähendaks see siis seda, et kui meil oleks väga karm äh, vastutuse režiim, mille üks äh, kõrvalnähtudest oleks see, et turul opereerijatele pandaks oleks võimalik panna piiramatult piiranguid ja seda ei võtaks ilmselt vastu sektor ise. Äh, aga vastuvõetamatu on meie jaoks muidugi see, et need riskid kõik pannakse klientide õlule Äh, nagu seda on tehtud varem. nii et äh, me peaksime tõesti välja töötama mingisuguse kindlustusrežiimi, et äh, klient ei kannaks riski, riski osas, mida ta ei suuda hinnata enne tehingu tegemist ja ja oluline on, et osad nišiturud ei jääks ähm, siinjuures välja seadusandlusest. teine osa, nagu ma ütlesin, komisjoni ettepanekust puudutab sanktsioone see puudutab meie töö väga paljusid valdkondi, turgude kuritarvitamise direktiiv, kapitalinõuete direktiiv, omavahendite direktiiv, kõikides nendes valdkondades räägime me tegelikult ühe nendest samadest kontseptsioonidest. komisjon on teinud ettepaneku tuua sisse nii haldus kui ka kriminaalsanktsioonid ja on teinud ettepaneku, et need sanktsioonid peaksid olema liikmesriikide üleselt harmoniseeritud ja see on selliste väga liikuvate äh, toodete puhul, nagu seda on Eurofondid, väga kasulik on aga olnud ka neid, kes on olnud nõukogus vastu sellele mõttele, aga ma arvan, et on täiesti võimalik seda teha ka nii, et siseturgu ei moonutataks selle juures. järgmine valdkond, millest ma tahtsin rääkida, puudutab tasustamist minu meelest on siin komisjon valinud kõige lihtsama lahenduse ja ütlevad, et nad on ära kasutanud äh, Äh, siin samu reegleid, mida on kasutatud äh, investeerimisfondide puhul, äh, alternatiivsete investeerimisfondide puhul, aga seda ju e eurofondid ei ole. ei saa kasutada siin samasuguseid reegleid, tasustamisreegleid kui investeerimisfondide puhul. ja tegelikult kõik reeglid, millest siin räägitakse, tegelikult on copy-paste'iga üle võetud äh, järelevalve äh, riskide äh, mis riskide hindamise fondi äh, eeskirjadest lihtsalt üle võetud ja ma arvan, et see ei ole õige lahendus. ja tegelikult äh, küsimus selle, seisneb selles, et kas praegu meie järelevalveasutused on piisavalt tugevad selleks, et seadusandluse rakendamist jälgida. kui me vaatame praegu aga eurofonde, siis probleemid ei ole nii suured äh, mitte fondivalitsejatele maksmisega, vaid äh, investeerimisfondi ettevõtete äh, tasustamisega ja väga paljud äh, ka tegelikult äh, sektori esindajad on öelnud, et äh, fondi haldusfirmade tasustamismeetmed on kõhklas, kahtlased. näiteks võib tegemist olla fondiga, mille väärtus küll on langenud, kuid haldusettevõte saab selle pealt siiski ähm, tulemustasu ja ainus hindamiskriteerium on see, et kas nad verstaposti täidavad või ei ja mõnede fondide puhul pannakse verstapost paika nii, et on tegelikult täiesti võimatu seda mitte täita. ma ei taha keskenduda siin konkreetsetele ettevõtetele, vaid toon ühe abstraktse näite. kujutage ette, et teil on fond, mis äh, varakapitalifond, mis kasutab äh, teatud verstaposti aga on samas ostnud äh, varakapitalifondina vara kokku äh, ka nii-öelda piiririikidest ja seega MCI äh, reeglite kasutamine on täiesti mõttetu. ja see tekitab väga äh, ebavõrdse mänguruumi, kus ähm, äh, on võimalik, et väga ähm, ja see toob kaasa siis haldusettevõtetele tasude äh, suurendamise, aga mulle tundub, et see äh, tulemustasude mõte on äh, küll väga kõhklan-, kahtlane ja ka tarbija seisukohtadest vaadates. ja sellepärast ma arvan, et need tulemustasud peaksid kaduma kui äh, hal-, äh, fondide haldusettevõtted tahavad oma sissetulekut suurendada, siis nad peavad lihtsalt ligi tõmbama rohkem raha ja selle pealt teenima lisa. see mõte, et kasutatakse ähm, motiveerimiseks neid verstaposte, sellele me oleme vastu. me arvame, et investoreid peaks usaldama et nad panevad äh, raha ikkagi, paigutavad raha nendesse fondidesse, kus on ka loota tulu see kindlasti äh, suurendaks tegutsemist eurofondide turul ja suurendaks ka äh, investeerimisfondide valitsejate sissetulekut. loomulikult ma olen valmis asja läbi rääkima kolleegidega ja oleksin väga huvitatud, milline on olukord teiste riikide turgudel. mina olen keskendunud Ühendkuningriigi ja Saksamaa turgudele ja neid tulemustasusid väga headel põhjustel üldse ei kasutatagi Äh, mõned seda aga siiski teevad, mis tähendab seda, et liiga palju raha põhimõtteliselt võetakse ebaõiglaselt investoritelt ja ta- äh,, klientidelt äh, ja ootan tõesti huviga siis koostööd selles küsimuses variraportööridega. ma tahaksin ühtlasi öelda ka seda, et me mõtlesime äh, osalise turu loomisele eurofondide puhul, mis keskenduks siis sotsiaalsetele investeeringutele see ei ole osa seadusandlusest, aga ja praegusel kujul ja sellepärast ma ettepanekuid ei ole teinud, aga nagu ma ütlesin, komisjon on otsustanud sotsiaalsele ja keskkonnainvesteeringule ja eraldi eurofondide turu loomisele nende investeeringute jaoks mõelnud ja Pervanche Peresi raport ka keskendub sellele. ja ma arvan, et see ei peaks praegu selle Eurofond viis osas olema prioriteediks. suur tänu, härra Kiigold! ja nüüd Rahvapartei nimel annaksin sõna härra Kosessile, äh, kes on Rahvapartei koordinaator. suur tänu, härra esimees, äh, tõesti, nagu te näete, ma olen nagu kamo-, kameeleon ja kogu aeg vahetan oma vormingut, kolleegid on igas, igal pool erinevatel kohtumistel äh, ja seega jällegi minu kord ja teen lühidalt. ma tahaks kõigepealt tunnustust avaldada Svenile ära tehtud töö eest, tuletan meelde, et Eurofondid viis Äh, on äh, investeerimisfondide alase direktiivi järgselt pannud meid kummalisse olukorda. nimelt alternatiivsete investeerimisfondide puhu direktiiv oli karmim äh, hoiustajate suhtes ja nii edasi, kui eurofondide ähm, direktiiv Äh, Wolf Klints äh, oskab seda öelda väga ele-, palju elegantsemalt, aga eurofondid äh, tegelikult loodi enne, kui plahvatas Madoffi skandaal ja alternatiivsete investeerimisfondide alane direktiiv pärast Madoffi skandaali ja sellepärast ongi kaitse, mis on nendes direktiivides pakutud, erineva tasemega. tõsi see on, et eurofondid põhimõtteliselt on äh, Äh, jaeinvestorite toodangud ja äh, loomulikult me peame äh, klientidele ja investoritele tagama usaldusväärsuse nende fondide suhtes, kuigi tegelikult on iseenesest väga hästi näha, et eurofondid sellest kriisist väga palju puudutatud ei ole ja et väga hästi on eurofondide turg töötanud ja on olnud ka suhteliselt tulus aga ma arvan, et me ei peaks oma tasakaalustamisega minema ka liiga kaugele. Äh, kui me vaatame, ma loodan, et muudatusettepanekute läbi me jõuame mõistliku ja pragmaatilise lähe-, äh, lahenemisele, et me ei keskenduks ainult äärmuslikele juhtumitele, mida loomulikult on äh, igal pool äh, ja et nendest ei saaks üldistused ja eh, me ei tohi lasta tekkida olukorral, kus eh, seadusandlus tehakse ainult nende e-, äärmuslike juhtude jaoks. me ei ole karistav eh, institutsioon ja meie eesmärk ei ole kedagi karistada, me tahame paika saada seadusandlus, mis on tasakaalus, nii hästi tasakaalus, kui see on võimalik Äh, fondide tulususe vahel äh, hoiustajatele antavad garantiid, investorite motiveerimise äh, vahel ja et me tahame tõesti anda konkreetsed tagatised, mida meil seni ei olnud kriisist puudutatud valdkondades. ma olen täiesti veendunud, et Sven selle õige tasakaalu leiab, ta on üks meie kõige paremaid eksperte antud teemal ja ma arvan, et läbi muudatusettepanekute õnnestub meil kindlasti äh, seda seadusandlust ja ettepanekut veelgi parandada, kuigi praegune versioon on iseenesest ka juba päris äh, hea. Äh, suur tänu, härra Koses, sotsialistide nimel Peeter Siimon. jah, suur tänu räägin äh, Arlene McCarthy nimel, kes kahjuks äh, on haigestunud ja ei saa osaleda tänasel istungil. ja mina siis räägin tema nimel, et mida tema arvab sellest praegusest ettepanekust ta tahab kõigepealt äh, tänu avaldada raportöör Kiigoldile antud toetuse eest ja toetab neid muudatusi, mille härra Kiigold on sisse viinud komisjoni ettepanekusse. eriti ta toetab neid muudatusi, mis puudutab ähm, investeerimisfondide valitsejate tasustamist äh, ja tasustamisrežiimi muutmist, seda, sellele vastavalt siis, mis on kirjas äh, turgude kuritarvitamise seadusandluses. ta on rahul ka sellega, et härra Kiigold on laiendanud natukene äh, ka äh, selle seaduse mandaati, et kõik fondid oleksid kaasatud ja põhimõtteliselt eurofondid on osu-, osutunud väga edukaks ja ka finantskriisi kontekstis tuleb nende, neid toestada. väga oluline on proua McCarthy'le see, et investoritel oleksid äh, turvalised kanalid, mille läbi investeerida eurofondidesse. praeguse kriisi kontekstis tuleb tagada see, et et äh, kõik näeksid, et Euroopa reaalmajandusse investeerimine on turvaline ja et pakutaks nii VKD-le kasvulava ähm, äh,. selleks, et äh, usaldatakse eurofonde, peavad investorid teadma, et need, kes äh, investeerimisotsuseid langetavad, on usaldusväärsed inimesed ja et nende öö, äh, osas ka, rakendatakse ka sanktsioone, kui nad võtab liialt, kui nad võtavad liialt riske. läbipaistvus on jällegi väga oluline osa selles, et investorid oleksid kursis kursis sellega, milliseid riske nad võimaluse korral võtavad alternatiivsete investeerimisfondi valitsejad peaksid andma piisavalt in informatsiooni investoritele ja varade hoidjad peavad andma konkreetsed ülevaadet selle kohta, millised varad on nende halduses. ja Arliin soovib siis variraportööridele selles väga olulises küsimuses teha väga tihedat koostööd edaspidi. suur tänu, härra Siimon ja nüüd liberaalide nimel annaksin sõna härra Klintsile. Danke, Vorsitzender. Das ist ja heute eine bemerkenswerte Sitzung, dass lauter Vertreter der Shadows sprechen. Aber <laughs> äh, täna toimub üsna kummaline koosolek, peaaegu kõik variraportöörid on saatnud siia oma asendajad. kuigi see ei tähenda, et see teema oleks ebaoluline eurofondid, võttes arvesse nende seisukohta, turul on olulised ja me kõik eeldatavasti soovime tagada, et see nii ka jääb. samas soovime vältida neid riske, millest siin juba räägiti. siin räägiti Madoffi juhtumist ja seegi on toonud välja teatud riskid. eurofondide neljas määrustik kehtestas eurofondidele uued reeglid ning äh, mõned ütlesid, et, et sellised reeglid tuleks kehtestada ka pankadele. samuti räägiti toona pankade kohustustest. härra Koses ütles, et äh, pangad saavad juba niigi, äh, pankade puhul kehtib niigi juba see kohustuste režiim Ähm, vastavalt äh, I-, IMF-i reeglitele. ja minu arvates on see üsna hea alus paljud in-, investorid praegu investeerivad tärkavatesse majandustesse ning ilmselgelt on see ohtlik ja me peame ju kõik seda mõistma. mina räägin täna Ann Jenseni nimel Taanist, ta on, andis mulle ka mõningad märkmed, mis ma nüüd loen teile ka ette. siin räägitakse kolmest erinevat osast. Öeldakse, et pank ei saa olla samaaegselt nii äh, depositoorium kui Eurofondi äh, äh valitseja. küsimus on siin aga selles, kas valitsemise ja depositooriumi funktsioon antakse mõlemad kolmandale osapoolele. praegune eurofondide direktiiv on üsna ebaselge selles suhtes, millised kohustused on depositooriumil ja mil-, milline on te-, nende vastutus varade hoidmise puhul. Eh, ning kui palju peavad nad hüvitama klientide kahjusid? Not-, notarid ja ähm, õigusabifirmad saavad samuti käituda äh, fondide valitsejatena. eurofondide direktiiv äh, hakkas kehtima ka kolmandates riikides, samas ei ole seal mingisugust, mingisuguseid reegleid selle kohta, kuidas kolmandas riigis varade hoidjat leida. see tähendab seda, et kui äh, varade hoidja kolmandas riigis äh, kaotab varasid, siis äh, esmane varade hoidja kannatab. Kom-, komisjoni teatis üheksandast detsembrist kaks tuhat kümme tugevdas veel karistuste režiimi finantssektoris ning see on nüüd kaasatud eh, mitmetesse ECONi raportitesse, ehm, näiteks MIFID ja nii edasi. seetõttu on loomulik, et ka eurofondide kohta need, see karistuste režiim kehtis, eks. komisjoni mõjuhinnang näitas, et liikmesriikides on suured eh, erinevused halduskaristuste puhul samade rikkumiste jaoks. kehtivad eh, erinevad kriteeriumid selleks, äh, kuidas otsustada halduskaristuste üle ning samuti kasutatakse halduskaristusi äh, erineva sagedusega. Sven on suur osa töös, ajast kulutanud just äh, hüvitiste peale ning Ann Jensen ütleb, et praegune hüvitiste süsteem tähendab, et fondi valitsejad riski, riskeerivad klientide rahaga liiga palju. hüvitiste äh, summad ei saa avalikustada samuti sageli ning need, seda kõike tuleks muuta. suur, suur tänu, härra Klints. härra Kamal, palun. ECR-i nimel. suur tänu, ma tervitan Sveni raportit ma, ma ei teagi, kummaga nüüd on raskem tegeleda, kas oma lastega või pangandusjärelevalvesüsteemiga. viies eurofondide direktiiv on tegelikult ju uuendus eelmisest, mis puudutab deposiitorite kohustusi, siis mul on siin mõningad küsimused, ma toetan seda, et selgelt tuleb paika panna, kust jookseb piir alati siin mainitakse AIFM-i puhul Meidoffi, kuigi tema puhul tegelikult see näide ei kehti. kui toimub mingisugust kaht-, mingisugune kahtlane tegevus, siis loomulikult äh, peab keegi vastutama, me peame, meie peame paika panema, kes see vastutaja on seetõttu on hea, et see Eurofondide määrustik, viies määrustik nüüd ühtlustatakse AIFM-iga, omaga. AIFMT puhul oli üks probleeme just see, et, et kes vastutab kolmandates riikides. minu arvates teie rohe, roheliste variraportöör AIFMT puhul oli üsna äh, rassistlik mul on väga hea meel, et teie nüüd olete rohkem kasutanud minu lähenemist kolmandate riikide jaoks. küsimus on siin selles, kas fondi valitseja või klient soovib in-, investeerida arengumaadesse, aga depositooriumil on probleem, kes, ta ei soovi riskida, ei soovi vastutada. küsimus on siin aga selles, kui fondi valitseja nõuab äh, sellist investeeringut, siis depositoorium on tegelikult äh, vastutaja. jah, ma nõustun sellega, et meil tuleb leida mingisugune viis, kuidas depositoorium saab üle kanda oma vastutuse, kui toimub investeering kolmandasse riiki. aga samas tuleb leida ka see, kes tegelikult peaks vastutama. keegi ju peab vastutama, aga me ei saa eeldada, et depositoorium on see vastutaja, kui nad on äh, andnud nõu mitte sellist investeeringut teha ja neil äh, on vahel isegi õigus peatada selline investeering. kuigi me ju õhutame kaasa kolmandatesse riikidesse investeerima võimalikult palju. mis puudutab äh, nüüd äh, hüvitusi, siis jah, see Äh, on selge see, et tegelikult fondivalitsejad ei peaks, äh, nende puhul ei peaks kehtima nii ranged äh, hüvitisnõuded nagu pankurite puhul, sest ne-, ne-, nemad ei tekita nii palju süsteemseid riske. aga ma ei tea, kas see boonuste kärpimine on kõige õigem viis seda teha. võttes arvesse nüüd seda, et äh, kapitalinõuete direktiivi neljanda versiooni hüvitiste arutelud pole ka veel lõppenud ja seetõttu me peaksime mõtlema, kuidas ühtlustada fondivalitsejate äh, hüvitised sellega, kui palju teenivad investeer-, äh, investorid. põhimõtteliselt aga ja meie fraktsioon soovib, et mingisugune seos ikka tulemuse ja palga vahel on küsimus on ju aga selles, kuidas seda saavutada. ma siin olen ka lugenud, kas varem on või-, olnud võimalik äh, tulemust ja palka äh, kuidagi siduda, kas on mingisugused standardid selle jaoks olemas? kuid tulemus on tegelikult selles, et äh, fondivalitsejad saavad endiselt korralikku hüvitist, kuigi tulemused on olnud kehvad minul ei ole mingisuguseid selgeid vaateid selles küsimuses, ma ootan väga arutelusid sellel teemal ja väga tore on sellist arutelu pidada kellegi teiesugusega, kes tõesti soovib mõelda ka meie otsuste tagajärgede üle. aga me peaksime tõesti uurima, kas on võimalik luua mingisugune side tulemuste ja palga vahel. ning me peaksime vältima ka mingisuguseid äh, nõudeid, millel on etteennustamatud tagajärjed. ma ootan koostööd raportööriga sellel teemal, loodetavasti raportöör noore isana liiga palju und ei kaota, aga mina varjeraportöörina kavatsen küll tema und häirima hakata. suur tänu, härra Kamal. kuue fraktsioonist kedagi siin ei ole. ehk siis jällegi härra Kiigold. suur tänu kõigepealt peamiselt positiivse tagasiside eest. paar lühikest kommentaari. ma ei tea, kas Pascal Confani äh, äh, jutu kokkuvõte teie poolt oli karikatuurne või mitte, aga tema Prantsusmaa ministrina toitab, toetab ju ka tugevama, suuremaid investeeringuid arengumaadesse. ma nõustun teiega selles, et ka fondid saavad mängida oma rolli investeeringute suunamises ning ei ole midagi ju investeerimistes halba. ja investorid soovivad ka teenida tugevalt kasvavatelt turgudelt. aga nüüd vastuseks Wolf Klintsile, kui te soovite riskida seeläbi, et te näiteks eh, investeerite tärkavasse majandusse, siis äh, te ei soovi tegelikult äh, ju äh, riskida liigselt ja peate us-, uskuma seda, mida depositoorium ütleb. loomulikult, kui te investeerite Brasiiliasse, siis peate te arvestama nende riskidega, mis on seotud sealse majanduskasvu määraga. samas ei ole vastuvõetav see, et tuleb äh, riskida ka seetõttu, et ei tea, kuidas juhitakse Brasiilia depositooriume. selleks, et tagada tõhusad kapitaliturud, siis need, kes riskeerivad, peavad täpselt teadma, millega nad riskeerivad ja millega mitte. ja tavainvestorid, eriti mis puudutab eurofonde, ei suuda hinnata nende depositooriumite kvaliteeti. niisiis komisjonipoolne ettepanek on täiesti õigustatud. et siin peavad kehtima väga ranged äh, vastutuse reeglid. kui keegi sealt invest-, äh, fondide poolt ütleb, et see, see ei ole vajalik ning see võib kaasa tuua soovimatud investeeringud, siis ma tahaksin teada, mida komisjon sellest arvab, sest nende vaated on üsna naljakad sellel teemal. kui selline asi on õigustatud, siis olgu, kui on mingisugune kindlustuspõhine lahendus, mis taandab investorite riske, siis ka see kõlbaks kui nüüd vaadata karistuste režiimi toetust, siis see oli minu jaoks positiivne ja kui vaadata tasusid, siis rõhutaksin, et ma nõustun loomulikult, et tulemus ja tasu peaksid olema seotud. aga fondide turul on see seos niikuinii nii olemas. võib vaadata erinevat statistikat. tulemuslikel fondidel on suur äh, raha sissevool ja seetõttu on ka motivatsioon häid tulemusi saavutada. ja kui vaadata fondi valitsejaid, siis nad on uhked siis, kui nende fond kasvab ja kui fond kasvab, siis nad, nende sissetulekud suurenevad. see on õiglane, aga ma ei soovi, et turgudel tekib selline olukord, et on paika pandud mingisugune abstraktne standard, mis, mille läbi saadakse veel lisatasusid loomulikult tuleb äh, nendest lisatasudest, äh, mis finantssektorid endiselt äh, kehtivad, veel rääkida. me soovisime kapitalinõuete direktiivi läbi sellega tegeleda, see on vastuoluline teema ning me, me soovisime ka selles turu osas antud küsimust lahendada fondivalitsejad ei peaks liikuma ühest lisatasust teiseni, vaid seal peaks kehtima teistsugused reeglid, kus tööd tehakse tõsiselt, finantstööstuses samuti tehakse palju head tööd, aga oluline on muuta ka seda käitumiskultuuri, kus keskendutakse lühema perspektiivi tuludele. suurem osa inimesi, keda ma olen kodumaal ja mujal Euroopas kohanud, nõustuvad ka sellega, et sellist käitumismudelit tuleks muuta. seda tuleks seetõttu rahulikult äh, lahata, me oleme üritanud äh, ühtlustada oma lähenemist läbi erinevate raportite ja seetõttu tuleb silmas pidada seda, et eurofondide klientidel on vaja natukene kõrgemat kaitsetaset kui riskifondidesse investori, investeerijatel seetõttu ma tervitan mõningaid reeglite muudatusi, mille komisjon on ette pannud. suur tänu kõigile ja loomulikult eriti meeldiv on koos töötada härra Kamaliga. aitäh. suur tänu, Sven. nüüd lõpetame kuni kella viieni. sest nagu te teate, meil toimub kella viiest koos, ühiskoosolek tööhõivekomisjoniga, kus me kohtume volinik Reini Jaandoriga ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitseteist detsember. muudatusettepanekutest räägitakse kahekümne esimesel jaanuaril järgmisel aastal ning hääletatakse komisjonis kahekümne viiendal veebruaril. täiskogul me täpselt ei tea, millal see peaks jõudma nagu ma juba ütlesin, järgmine päevakorrapunkt algab kell viis, kus me kohtume iga-aastase majandusanalüüsi arutamiseks volinik Reini ja Andoriga. suur tänu!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 you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody, um, this is, this is not quite yet the... kolleegid, ühiskoosolek pole veel alanud, sest me ootame alles volinike saabumist. aga majanduskomisjoni poole pealt ei ole te ära kuulanud veel esinaise teadaandeid erinevatel teemadel. ja nüüd kohe nad ka tulevad sellele, kui me ootame volinikke et teil natukene ka lõbusam oleks. esiteks, majandusdialoog Jean-Claude Junckeriga, Eurogrupi juhiga, nagu te teate, siis see pidi toimuma täna pärastlõunal, aga härra Reed, eelmisel reedel teada, et ta ei saa siia tulla, tulenevalt etteennustamatutest asjaoludest. ja ma kirjutasin talle ettepanekuga äh, mitmete kohtumiskuupäevade asjus detsembris ja jaanuaris, et pidada seda olulist majandusdialoogi. nagu te teate, siis nüüd toimub meil kohtumine volinike Reini ja Andoriga, mis muidu pidi toimuma homme, aga see toimub täna tulenevalt sellest, et homme on härra Reinil pakilisemaidki asju. igatahes asjad laabusid meie jaoks päris hästi. mis puudutab triloogia, siis kapitalinõuete direktiiv ja määrused. poliitilised triloogid toimusid teisipäeval ja kolmapäeval Strasbourgis, jõuti edasi mitmes küsimuses, kaasa arvatud kapitali definitsiooni, standardite paikapanemise ning kaubanduse rahastamise asjus. kolmapäeval toimus koordinaatorite kohtumine, et koostada kompromisse ning järgmine poliitiline triloog toimub homme pärast erakorralist EKONi koosolekut. ehk siis umbes kell üksteist. kahe määruse pakett, kaks kohtumist toimus Strasbourgis, jõuti edasi mõlema raporti asjus. lahtised küsimused, maksu äh, suhetest kõrvalehoidmine, vastastikuse mõistmise memorandum ning teatud kvalifitseeritud häälteenamuse reeglid COSES-i raportis. Ferreira raporti lahtised küsimused, niinimetatud kolmas peatükk, delegeeritud õigusaktid, majandusdialoogi sõnastus ning see, kuidas võtta arvesse märkimisväärseid äh, majanduslanguse aspekti liigse eelarve puudujäägi menetluse käigus ning äh, seda arutatakse triloogiga, kus jällegi homme, neljapäeval. krediidireitinguagentuuri triloog toimus eile, ei, kahekümnendal novembril. osales ka volinik Barnier. eile toimus veel üks triloog, kus lahati lahtisi küsimusi, nagu näiteks riigi äh, võlareitingud ja konkurentsivõime lõpetuseks. finantskomiteede esimeste konverentsil Nikosias äh, esitas ECONi komits-, komisjoni asepresident, aseesimees Stojan, räägiti Euroopa poolaastast ja liikmesriikide parlamentide rollist. rõhutati, et liikmesriikide parlamentide pädevuses on liikmesriikide eelarvete kinnitamine, samas nemad rõhutasid, et Euroopa poolaasta on majandusjuhtimise valdkonnas oluline ning tunnustasid nad ka Euroopa Parlamendi rolli parlamentaarse nädala korraldamisel Euroopa poolaasta küsimuses. rõhutati keskendumist spetsiifilistele teemadele sellel parlamendi nädalal. ma tean, et teile anti teada ka Dublini külaskäigust, aga rääkisime sellel teemal ka järgmise ehk Iiri äh, eesistujaga, kes lubasid panustada ka meie Euroopa poolaasta kohtumiste korraldamisesse. nii palju esinaise teadaannetest. järgmiseks koosoleku osaks pole me veel valmis, seega oodakem veel, aitäh! Okay, we will start. alustame kohe. vahest panite tähele, et volinik Rehn on kohal, aga volinik Andor on endiselt veel pressikonverentsil, seega me tegutseme vahetustega. muudame jooksvalt päevakorda vastavalt sellele, kes parasjagu kohal on. volinik Rehn, tere tulemast ja ette tervitan ka volinik Andorit ning samuti tööhõive- ja majanduskomisjoni liikmeid, sest meil toimub ju ühiskoosolek. kõigepealt vast ametlikult tuleb küsida, kas keegi, kas kõik on nõus päevakorra vastuvõtmisega, tundub, et jah Ehm, ja kui volinik Andorit varem kohale ei tule, siis esita-, saate esitada küsimusi kõigepealt äh, härra Reenile. Olli, palun, sõna on sul kümneks minutiks. aitäh, Sharon. üritan maailma või vähemalt äh, Euroopa majanduse probleemistikku kümne minutiga siis lahti seletada. daamid ja härrad tulen praegu just komisjoni kolleegiumi koosolekult, alustasime täna hommikul kell kaheksa pärast mitmenädalast ettevalmistustööd. raha ja, ja majandusliidu ülesehitamiseks ning majandusanalüüsi arutamiseks lõpetasime kohtumise umbes tund või poolteist tagasi, president Barroso jäi minust veel pressikonverentsile ja Laslo Andor peab seal pressikonverentsil veel mõnda aega olema ning ta tuleb siia kohe, kui ta sealt vabaneb. tuletades nüüd meelde, mida Jacques Delors ütles nimelt, et meile on vaja nii tuletõrjujaid kui ka arhitekte Euroopa majanduse jaoks, siis mina kinnitan teile, et sellel nädalal olen ma Jacques Delors'i sõnad täitnud, esmaspäeval, teisipäeval tegutsesin ma Kreeka tuletõrjujana ning viimased nelikümmend kaheksa tundi olen ma töötanud projektiga Euroopa Majandus- ja Rahaliidu tarvis, mis peaks aitama siis uuesti üles ehitada Euroopa vundamenti. täna on meil võimalus rääkida iga-aastasest majanduskasvu analüüsist mille, nagu ma ütlesin, võtsime me vastu napilt tund aega tagasi. see on teatis, kus komisjon toob välja oma ettepanekud äh, iga-aastasteks majanduspoliitika prioriteetideks. sellega algab ka uus Euroopa poolaasta, mis saab olema juba kolmas. meie arvamuste vahetus on oluline osa meie majandusdialoogist ja see toimub väga olulisel ajahetkel, mil kõik Euroopa institutsioonid arutlevad selle üle, milline peaks olema äh, tulevane majandus- ja rahandusliit. proua esinaine, teie parlamendi arvamust Iceni raportis, mille üle täiskogul arutleti eelmisel nädalal Strasbourgis, oli ajakohane ja vajalik panus parlamendi poolt. me hindame seda väga. meeldiv oli näha, et paljudes küsimustes oleme me ühel meelel ning ma loodan ka, et see vastastikune mõistmine leiab kajastamist ka komisjoni tulevikuplaanides, mille me täna, nagu juba öeldud, vastu võtsime. kõigepealt siis sellest tulevasest äh, EMU mudelist. pidades silmas ka seda kahe õigus, kahest õigusaktist koosnevat paketti, mille üle ka siin kohes räägitakse. see tulevikumudel paneb komisjoni poolt paika nii kesk, lühema, keskmise kui pikema perspektiivi äh, Eh, vajalikud sammud, liikudes Majandus- ja Rahandusliidu poole. lühemas perspektiivis on vaja ellu rakendada see, milles juba on kokku lepitud. ning see, milles lähemal ajal poole kuni pooleteist aasta jooksul kokku veel lepitakse. ning samuti on vaja ette valmistada edasisi eh, teisese tasandi õigusakte. samuti on vaja läbi viia reforme, milleks on vaja mõneti muuta ka aluslepingut ning pikemas perspektiivis äh, näeme ette reforme, mille jaoks on vaja muuta aluslepinguid juba põhjalikumalt. üldiselt see mudel on leidnud tasakaalu tugevama vastutuse ning tugevama solidaarsuse vahel euroala sees. samuti tehakse seal ettepanek järgnevateks sammudeks, ta-, millega saaks tagada aruandluskohustus ning äh, demokraatlikkus seda seeläbi, et väga tugevalt on kaasatud ka Euroopa Parlament. paljuski käib see mudel kokku ka eelmisel nädalal teie kojas äh, vastu võetud raportis välja toodud äh, tulevikunägemusega. seal teekaardis on komisjon välja toonud sammud, mis tuleb astuda majanduskasvu taastamiseks lühemas perspektiivis, mida saab teha läbi tõhustatud majanduskoostöö läbi eksant-, tugevama eksante seire ning läbi konkurentsivõime ja sidususinstrumendi. samuti ütlesime, et me oleme valmis uurima, kas on võimalik kasutada olemasolevaid stabiilsuse ja kasvupakti sätteid tagamaks piisavad investeeringud majanduskasvu toetavatesse meetmetesse. me oleme välja toonud ka meetmed, mis läbi saab keskpikas perspektiivis saavutada tõesti tugev majandus- ja rahandusliit, seda läbi tugevama majanduspoliitika koordineerituse, et saaks vähendada riigivõlga, mis praegusel hetkel on palju kõrgem, kui see on sätestatud stabiilsus- ja kasvupaktis. tuleb paika panna võlalunastusfond mis annab ka oma panuse tugevamasse, tugevama integreeritud väärtpaberiturg, turu loomisesse, mis toob kaasa majandusliku stabiilsuse. üldiselt see mudel visandab konkreetse tee, kuidas me edasi liikuda majandus- ja rahandusliidu suunas ja see on kooskõlas ka parlamendi raportiga see ei saa toimuma üleöö ning me peame olema realistlikud äh, ka poliitiliste piirangute suhtes. samas võite olla kindlad, et me läheme sellel teel edasi komisjonis ja loodetavasti meie pühendunud tegevus võimaldab jõuda kokkuleppele ka selle kahe õigusakti paketi suhtes lähipäevadel. daamid ja härrad, mis puudutab edasisi prioriteete majanduskasvu analüüsis, siis rõhutaksin kolme peamist valdkonda. ja loodetavasti Laslo Andor räägib siis tööhõivest ja suure tööpuudusega võitlemisest selles valdkonnas töötame me Lasloga tihedalt koos. esiteks, meil on vaja lõpule viia finantssektori reform me ei räägi siin pankurite ähm, väljaaitamisest, vaid nende ettevõtete turgutamisest, mis tegelikult reaalmajanduse moodustavad, eriti VKE-d. meil on vaja parandada ettevõtete juurdepääsu rahastamisele, sest äh, seeläbi saame me parandada eksporti ja tööstuslikku tootmist. meil on vaja edendada produktiivseid investeeringuid nii era- kui avalikus sektoris et Euroopa majanduse rattad hakkaks uuesti veerema. ja seetõttu Euroopa Investeerimispanga kapitalieraldised, mille üle otsustati ülemkogul meie ettepaneku põhjal, on kaasatud juba järgmise aasta algusest Euroopa Investeerimispanga investeerimiskapitali sisse sada kaheksakümmend miljardit eh, kolme aasta jooksul investeeritakse innovatsiooni, ressursitõhususse VKE-de puhul ning strateegilisse infrastruktuuri. teiseks, meil on vaja jätkata struktuursete reformidega. siin on meil reformid juba käimas üle Euroopa, Itaalias, Hispaanias, põhimõtteliselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides rohkem tuleb teha ka selleks, et parandada meie ettevõtluskeskkonda, et inimestel oleks lihtsam äh, luua uusi ettevõtteid või aidata vanadel ettevõtetel kasvada. meil on vaja tugevdada üldist oskuste taset, sest meil on vaja investeerida Euroopa ajudesse, kui me soovime olla maailmas konkurentsivõimelised. tõkked teenuste ja energia konkurentsis tuleb samuti ületada kolmandaks, meil on vaja tagada meie avaliku sektori eelarvete jätkusuutlikkus. Ehm, eelarvete konsolideerimist tuleb teha taibukalt, investeeringuid tuleb teha valdkondadesse, mis on olulised tulevase eh, majanduskasvu jaoks, nagu näiteks teadus, haridus, innovatsioon ja energia. tugevdatud majandusjuhtimine annab loob, on loonud äh, õige raamistiku selleks, et tuua avaliku sektori rahastamine jätkusuutlikule tasandile tagasi. oluline on siin see, nagu ma juba varem olen öelnud, et stabiilsus ja kasvupakt ei ole ju rumal dokument, siin keskendutakse struktuursete puudujääkidele ja tuuakse välja meetmed eh, majandustsüklis, seetõttu keskendumegi komisjonis just struktuursetele sammudele, kui me uurime eh, seda, kuidas on liikmesriigid täitnud kas või neid nominaalseid eesmärke. kuigi need lihtsamad aspektid eh, on meediale kergemini analüüsitavad see meie tulevikumudel on tegelikult olumine, oluline meie majanduse kasvu ja konsolideerimise jaoks. me uurime, kuidas olemasolevate reeglite põhjal saab edasi liikuda, selleks et kaasata investeerimisprogrammegi stabiilsus- ja konvergentsprogrammidesse Ähm, see puudutab ka ühekordseid avaliku sektori investeerimisprogramme, mis, mis äh, või mille võib siis maha arvata sellest keskpikast konsolideerimise eesmärgist. see puudutab ka projekte, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. kui nad ait-, on kooskõlas meie üldise majanduskasvu poliitikaga ning stabiilsuse kasvupaktiga. daamid ja härrad, kokkuvõtteks me oleme viimase paari-kolme aasta jooksul päris palju suutnud reformida oma majanduse juhtimist, meil on vaja edasi töötada jätkusuutliku kasvu ning parema tööhõive nimel. iga-aastane majandusanalüüs sillutab äh, teed meie selliste sellise poliitika suunas, mis võimaldab majandusel, Euroopa majandusel taasta, taastuda, majandusel tugevneda järgneval perioodil ning seeläbi aitab see kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule, töökohtade loomisele ja eelarvete konsolideerimisele. suur tänu um,! Still... suur tänu! meil on ikka veel üks volinik puudu ja kuivõrd ta teie nimel, härra äh, Rehn, lipu kõrgel hoiab pressi ees, peame me nüüd tema lipu kõrgel hoidma siin ise ja annan sõna äh, mõlema komisjoni äh, mitmeaastase majanduskasvu iga-aastase majanduskasvu analüüsi raportööridele, kõigepealt äh, meie komisjoni raportöör äh, Ferreira ja siis äh, Monika Tööhõive komisjonist, Elisa kõigepealt. suur tänu, proua Ferreira ütleb, et täpsuse huvides kõneleb ta inglise keeles me siis oleme ette valmistamas nüüd äh, järjekordset äh, iga-aastast majanduskasvu, olen nõus sellega, et parlamendil on suur roll nendel aruteludel, aga ma arvan, et enne kui me läheme tuleviku juurde, tuleb olla otsekohene äh, kriisist väljatuleku strateegiate osas seni. tuleb olla otsekohene ja öelda, et konsolideerimise strateegia kahjuks on läbi kukkunud komisjon on teinud tohutuid jõupingutusi selleks, et kuskilt leida majanduskasvu taastumise märke ja ma tervitan neid riike, kes väga sõnakuulelikult komisjoni soovitusi täidavad, aga tõsiasi on see, et tegelikkuses on kasinusmeetmed äh, äh, viidud läbi äh, nii äh, hästi käituvatel kui mitte nii eeskujukes riikides äh, äh, kaheksateist protsenti SKP-st on kokku hoitud, Saksamaal seitseteist protsenti, äh, Itaalias ja nii edasi ja tegelikult on küsimärk ikka veel selles osas, mis on sellega saavutatud. kasinuskavad tekitasid tohutu majanduslanguse nendes riikides, kasvuprognoosi vaadatakse kogu aeg ümber ja tuuakse jälle allapoole, sünkroniseeritud kasinuskava ja tehniliselt ebapiisavad äh, meetmed on viinud äh, Äh, vaba langusesse meie majandused, see on nüüd jõudmas ka Eurotsooni süga, südamesse ja ka mm, järgmise aasta kasvuprognoos euroala riikide kohta on negatiivne ja negatiivne ilmselt ka sellel aastal see majanduskasv. intressimäärade vahe ainult suureneb, defitsiidid samuti ja osades riikides, nagu te täiesti õigesti ka ütlesite, on see kaasa toonud selle, et pool äh, noorsoost on ilma tööta ja ilma tulevikuta on aeg äh, pidurile vajutada, ma arvan, et meie kodanikud ei kannata enam välja veel ühte aastat äh, niimoodi, et neile surutata, surutakse äh, peale poliitika, millega nad ei ole nõus. inimesed on valmis tegema ohverdusi, kui nad näevad, et see viib kuhugi. me peame, teie peate et meile tõestama, et teil on õigus, tuleb siiski ähm, Äh, realistlikult läheneda asjadele, on esitatud äh, üks alternatiivne majanduskasvu analüüs äh, kolme teadusgrupi poolt Saksamaalt, Taanist ja Prantsusmaalt ja nemad näitavad seda, et tegelikult äh, majanduskriisi aegadel kasinuskava tule, kavad tuleks aeglustada ja jagada pikema perioodi peale, eriti mis puudutab aastat kaks tuhat kolmteist, siis selles osas me peame vähendama konsolideerimisjõupingutusi äh, kaheksakümne viie miljardi euro võrra, kui me ei taha, et tulemuseks on tohutu tööpuuduse kasv. nii et konkreetselt rääkides on mul teile kolm küsimust kõigepealt, kas te olete valmis äh, läbi rääkima teiste huvipooltega majanduskasvu prognooside kvaliteedi, teiseks, te tunnistate seda, et võlekoorem üksikute liikmesriikide puhul on äh, äh, võtmeküsimus, mida te kavatsete konkreetselt teha eurovõlakirjade ja võlalunastusfondi osas, nii nagu meie oleme omalt poolt nõudnud parlamendina, ja kolmandaks, kas te tunnistate seda, et majanduskasvu ja töökohtade analüüs, mis avalikustati juunis, on sisutühi äh, konkreetselt vaadates ja et makromajanduslikud äh, ähm, ebatasasused äh, ei, ei ole viinud selleni, et ülejää, eelarve ülejäägiga riikidel oleks suurem liikumisruum euroala sees, suur tänu! suur tänu ja järgmisena annaksin sõna äh, Veronikale. suur tänu, proua esimees, lugupeetud volinik. ma annan positiivse hinnangu sellele, et volinik siia täna kohale on tulnud ja ma tõesti loodan, et peagi saabub siia ka volinik Andor, eriti just tööhõive küsimuste osas raske on esitada küsimusi härra Olli Reinile, kuna teist volinikku ei ole kohal ja me ei ole teda veel kuulnud. aga me kõik usume, et me saame nii siin ka positiivselt panustada ise komisjoni töösse, näiteks ka Euroopa semestri osas. olukord on hetkel väga keeruline ma usun, et me peame keskenduma prioriteetidele, millele ei keskendutud eelmisel semestril ning, või siis mis ei andnud soovitud tulemusi, nii et ma loodan, et volinikud saaksid väljendada seda, mida nad arvavad sellest, mida siiamaani tehtud on ning min-, millised äh, prioriteedid oleksid need, mis äh, on tekkinud just nimelt äh, kriisi jooksul. esiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Liit peab tegelema sellega kohe, mitte selles osas viivitama, me peame pingutama eesmärkide saavutamise nimel ja tõsiselt suhtuma nendesse kohustustesse, mis me endale võtnud oleme nii et jätkusuutlik, arukas ja kaasav majanduskasv, sel aastal küll meetmeid on ellu rakendatud, aga paraku äh, edasiminek on olnud väike, tegelikult kriis on olnud äh, väga negatiivne selles osas. nüüd äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta poliitilistest prioriteetidest ei piisanud selleks, et saavutada aast-, Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid liikmesriigid peavad võtma endale vajalikud kohustused ka siseriiklike reformiprogrammide osas selleks, et needsamad mainitud eesmärgid ikkagi saavutada. tahaksin siis juhtida sellele volinike tähelepanu üks oluline küsimus on ka struktuurireformid ning eelarve äh, konsolideerimine, mis soodustaks majanduskasvu. meie usume, et liikmesriigid peavad võtma kasutusele meetmed, mis soodustaks töökohtade loomiks, loomist, nagu näiteks äh, äh, tööjõu maksustamise reform ja ühtlasi meetmed, mis soodustaks ka ettevõtete loomist. see on väga tähtis sellistes riikides nagu ka minu kodumaa, nimelt tuleb erilist tähelepanu pöörata just VKE-dele, kes on praegu eriti suurtes raskustes. väga tähtis on ka see, et kaasa, et muudetaks kaasaegsemaks tööturgu, et see oleks lihtsalt äh, ka kaasavam, samuti tuleb äh, investeerida äh, keskkonnasõbralikku majandusse, digitaalmajandusse teistesse valdkondadesse. ja veel üks punkt, millest me tahaksime, et volinikud räägiksid, puudutab noorte tööpuudust. see on probleemiks üle terve Euroopa ja Hispaanias on see loomulikult veel eriti tõsine, sest et rohkem kui pooled noortest on töötud. nii et selles küsimuses peab meil olema ikkagi väga selge strata-, strateegia, millised teie ettepanekud on veel üks prioriteet, mis on samuti äh, tähtis, nimelt äh, turud, mis oleksid kaasavamad ja äh, pakuksid kvaliteetsemaid töökohti. kui me tahame, et tööturgudel ka töökohti loodaks, siis peab olema, oleva tööturg võimeline ka kohanema uute tingimustega tuleb erilist tähelepanu pöörata kõige nõrgematele sektoritele, mida siis nende osas täpselt ära teha. edasi ka sotsiaalne tõrjutus, vaesus ja proua esimees, nagu ma ka ütlesin, siis demokraatlik legitiimsus tähtis on Euroopa Parlamendi roll, aga mitte ainult, ka liikmesriikide parlamentide roll, tuleb ära kuulata sotsiaalpartnerid ning ka kodanikuühiskond, sest et kui me tõepoolest tahame, et Euroopa Liidu kodanikud toetaks meetmeid, ma vabandan, ma palusin teil peatada, kui ma siin teil naeratan ja kogu aeg otsa vaatan, siis ei tähenda seda, et palun jätkake, vaid pigem ikka seda, et lõpetage ära. ma annaksin nüüd äh, sõna härra Reenile neljaks minutiks ja tõesti ainult neljaks minutiks küsimustele vastamiseks. Äh, peaasjalikult olid küsimused äh, Elisalt äh, Äh, ja pärast seda annaksin hea meelega sõna tööhõivevolinikule, kes äh, juba vastaks siis teiepoolsetele küsimustele ja teeks ka oma sissejuhatava avalduse, võib-olla see oleks kõige parem lahendus, selleks läheb umbes kümme, kaksteist, kolmteist minutit. ma ei luba neliteist minutit, sellepärast et äh, ilmselgelt ületatakse kõneaega ja niikuinii läheb see neljateistkümne minuti peale, nii et palun, Olli, kui sa suudaksid piirduda nelja minutiga. suur tänu, Sharon. kõigepealt äh, proua Ferreira küsimused. Teil oli kolm äh, konkreetset küsimust. kas äh, me oleme valmis rääkima äh, komisjoni majanduskasvu prognooside kvaliteedist, jah, oleme küll ja tegelikult äh, avalikkus on meid äh, võtnud kirgule selles osas vägagi, sellepärast et äh, Euroopa teadusasutused võrdlevad vastastikku majanduskasvu prognoose kogu aeg ja üldiselt võib öelda, et meie prognoosid üsna hästi peavad võrdlusele vastu siis võrdluses teiste rahvusvaheliste institutsioonidega, aga see töö on pidev ja loomulikult oleme me valmis äh, oma äh, prognooside tegemist äh, parandama. järgmine kahekümne seitsme liikmesriigi majanduskasvu puudutav analüüs, võttes arvesse siis majanduskasvu määrad, inflatsiooni ja tööhõive määrad, ilmub veebruaris. teine küsimus, mille te esitasite, see puudutas eurovõlakirju ning võlalunastusfondi, me oleme selle pannud oma kavadesse ja ma loodan, et äh, vaatate täpsemalt üle selle, mis me seal ütleme. me oleme äh, esitanud võimalikke alternatiive äh, sellele, kuidas võlalunastusfond ja pakt aitaks Euroopal tulla välja praegustest probleemidest, mis kaasnevad avaliku sektori vahendite ebastabiilsusega ja liialt suure võlakoormaga. ja mis puudutab neid euro- või ühisvõlakirju, siis äh, see on üks osa meie skeemist, et äh, tuua sisse alternatiivid ja rääkida sellest, millised tingimused peavad olema täidetud selleks, et tagada see, et me moraalset äh, ohtu saaksime vältida ja et saaksime sisse tuua maksualase äh, kontrolli ja tagada stabiilsuse nende lühiajaliste äh, võlakirjade üle. on ilmselge, et nii ühisvõlakirjad kui ka võlalunastusfond eeldaksid mingisugust muudatust äh, aluslepingusse ja teate seda, et see mõjutab otseselt äh, ka kogu selle skeemi äh, jõustamist. tuleksin nüüd äh, majanduskasvu ja töökohtade algatuse juurde ja proua Lope Fontaine viitas ka sellele nimelt, et äh, tööpuuduse määrad on kõrged, rääkisime, rääkisite töökohtade ähm, loomisest ja maksureformidest. väga paljudes riikides on maksureform, äh, sealhulgas ka Kreekas, aga ka Hispaanias ja mujal äh, olnud äh, väga oluline osa majanduse reformimisest ja ühiskonna reformimisest laiemalt. me ei räägi siin mitte ainult äh, avaliku sektori äh, vahendite jätkusuutlikkusest, vaid rohkem on isegi vist asi sotsiaalsest õiglusest, selleks et inimesed tunneksid, et ühiskond siiski toimib selles eba- ja et ta ei ole ebaõiglane, vaid vastupidi, õiglane iga kodaniku suhtes nüüd, äh, mis puudutab äh, tööpuudust, siis Laslo ilmselt keskendub ise sellele. mina ütleksin ainult nii palju, et on ilmselge, et me peame tegutsema äh, ja tegutsema nii suures mahus, nagu seda nõuab meilt probleemi suurus. praegu on Euroopa Liidus tööta kakskümmend viis miljonit inimest ja tegelikult tundub, et tegemist on pikaajalise probleemiga ja see on täiesti talumatu loomulikult mõnedes liikmesriikides äh, on, kus tööpuudusmäärad on kõige kõrgemal, on äh, ka tööturud väga segmenteeritud, äh, seal on võetud viimase pooleteise aasta jooksul väga julgeid reforme vastu, need on tekitanud suuri vasturääkivusi, kuid sellegipärast on need väga olulised sammud selleks, et tööturu funktsioneerimist parandada, on ülioluline, et need reformid ka ellu viidaks. ja lõpetuseks, ettevõtted peavad Ähm, leidma, et äh, majanduskliima on piisavalt hea selleks, et luua püsivaid töökohti, eriti noortele eurooplastele. Need inimesed, kes jäävad tööst ilma, peavad ka lootma tõhusatele ähm, toetusteenustele, mis aitavad nad tööturule tagasi. ja tööjõu liikuvust tuleb toetada läbi paindliku töökorralduse. väga oluline on kõik see, ta on, see on nurgakiviks meie äh, iga-aastasele majanduskasvu analüüsile ja loomulikult see majanduskasvu analüüs peab sellele keskenduma, proua esinaine. jah, nüüd ma annan siis sõna volinik Andorile. ma ei tea, kas sa teed, kas te teete kõigepealt oma üldise avalduse mis viitab nendele küsimustele, millest te rääkisite, ise otsustage, sõna on teil proua Ferreira, minu kolmandale küsimusele vastust ei antud. see puudutas majanduskasvu algatust ja eelarve ülejäägiga riike. ma saan aru sellest, aga ajast ei ole keegi kinni pidanud ja me peame lihtsalt edasi liikuma, midagi ei ole teha. võib-olla järgmises küsimuste-vastuste voorus saab sellele tähelepanu pöörata. härra Andor, suur tänu kõigepealt ma vabandan, et ma veidi hiljaks jäin. ma tahaksin anda teile lühikese ülevaate iga-aastase majanduskasvu analüüsi tööhõive ja sotsiaalsest vald- äh,, poolest ja tahaksin vastata tegelikult paljudelegi nendele küsimustest, mis mulle juba on esitatud. kõigepealt lubage mul öelda, et need kak-, kaks dokumenti, majanduskasvu analüüs äh, ja ühtne töökohtade analüüs, äh, tööhõive analüüs on väga olulised dokumendid, äh, mis annavad ülevaate majandus- ja sotsiaalsetest tingimustest Euroopa Liidus. ma tahaksin komisjoni analüüsi nendes valdkondades kokku võtta, enne kui lähen siis poliitiliste suuniste juurde otseselt kahjuks on äh, viimase aasta jooksul äh, tööjõuprognoos äh, ainult halvenenud ja töökohti on kaotatud järjest. Euroopa on ainus maailma piirkond, kus tööpuudus kasvab. me oleme näinud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta algusest peale seda, et töötute arv kasvab üle terve Euroopa Liidu ja nagu asepresident Äh, komisjoni asepresident ütles, on neid inimesi nüüdseks rohkem kui kakskümmend viis miljonit. aga ma alati kutsun inimesi üles vaatama kaugemale nendest arvudest, nendest arvudest, äh, mis tegelikult näitavad Euroopa Liidu keskmist. ja keskmisest äh, on liikmesriigiti olukord siiski palju erinev, lõhed suurenevad. Austrias on näiteks tööpuuduse määr neli koma neli protsenti, Hispaanias pea kakskümmend kuus protsenti osades liikmesriikides on majanduskriisist välja tuldud suhteliselt hästi, teised said aga äh, väga suure löögi, eriti äh, siis riigivõla osas ja euroala äh, võlakriis. aga ma tahaksin rõhutada seda, et äh, tööpuuduse kõrged määrad on ainult osaliselt seotud äh, tööjõuturu äh, toimimisprobleemidega, osad struktuursed probleemid on kõigile hästi teada, näiteks tööturu killustumine, erinevad töölepingud, väga nõrgad seosed töö- ja ülikoolimaailmade vahel, see, et täiskasvanud töötajatele on ümberõppevõimalused väga vähesed, see kõik on tööpuuduse määra tõstnud, aga nad ei ole kindlasti olnud kriisi aluseks enamus Euroopa, eh, eh, väga suur osa ja kõige suurem osa Euroopa tööpuuduse probleemist täna on eh, seotud sellega, et tööjõunõudlus on väga väike. meil on tõsiseid probleeme usaldusväärsusega eh,, usaldatusega selles, et majanduskasv taastub tänu euroala kriisile loomulikult, me peame oma tööjõuturud äh, kujundama nii vastupanuvõimelisteks, kui nad on ja võitlema struktuursete probleemidega, et nad äh, ei pidurdaks äh, majanduse taastumist. see on ka osa sellest tööhõivepaketist, mis eelmise, mis selle aasta aprillis vastu võetis. aga tegemist on ainult ühe paketiga ja öö, äh, tegelikult öö, äh, peame me tõelisele rahaliidu programmile, mille komisjon täna üritas välja tuua, rohkem tähelepanu pöörama. kõik need äh, strateegiad peavad aga käima käsikäes Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. tööhõive eest võitlemine ja, ja kriisi sotsiaalsete äh, tagajärgede leevendamine on loomulikult majanduskasvu analüüsi üks eesmärke ja sellega seoses me esitamegi liikmesriikidele suuniseid, arvestades ka tööhõivepaketti. ma tahaksin nüüd sellele ühtse tööhõive raporti äh, Äh, peamistele punktidele, mis me täna vastu võtsime, tähelepanu pöörata ja tuleksin konkreetsete suuniste juurde, mis on esitatud liikmesriikidele. kõigepealt me peame töökohtade loomist kiirendama ja eriti suurendama nõudlust tööjõu järgi. Äh, tööjõu maksustamine on jätkuvalt väga kõrge, eriti madalapalgaliste puhul, sellele viitas ka saadikust kolleeg, ja äh, me peame arvestama ka teiste maksuvõimalustega, tõstma siis makse mujal, näiteks nagu saastemaks või kinnisvaramaks. rohkem tuleb teha selleks, et toestada Äh, ühisturul äh, selliseid tärkavaid majandusi, nagu seda on äh, IKT valdkond või ökomajanduse valdkond, me peame konkreetselt võtma iga liikmesriigi sihikule ja kohandamiskavad välja kujundama, seda peaks tegema läbi tööjõu osapoolte dialoogi, ja astuda tuleb vastu sellele taktikale, et esimese raskuse korral inimesed lihtsalt lastakse lahti. seda kõike tuleks, seda riski tuleks vähendada ja inimesi tuleb nii palju kui võimalik ümber koolitada. tööhõive kaitse tuleb sisse tuua klauslina nii ajutistes kui ka alalistes töölepingutest me peame tagama selle, aga kõik meie ettepanekud oleksid produktiivsusega äh, paralleelselt jooksvad ja et miinimummäärad äh,, miinimumpalgad toodaks sisse äh, kõikide töötajate kaitseks, aga samas ei tohi see takistada majanduskasvu. suureks probleemiks on äh, inimeste üleminek äh, tudengi või õpipoisi rollist töötaja rolli, üks viiest noorest inimesest ei leia pärast kooli tööd, üks seitsmest noorest inimesest ei ole, ei käi ei koolis ega ka tööl. Ehm, koolitusvõimaluste äh, andmine läbi praktikate on väga oluline samm meie jaoks. järgmisel nädalal esitame me äh, noorsootööjõu paketi äh, seal antakse ehm, väga laialdane noorsoogarantii ja tahetakse parandada praktika ja õpipoisi lepingute kvaliteeti. neljandaks, me peame võitlema pikaajalise tööpuuduse vastu. praegu on meil pea kakskümmend kuus miljonit töötut, nagu ma ütlesin, ja nendest üksteist miljonit inimest on olnud töötud üle aasta ja see tähendab seda, et me peame rohkem panustama tööhõiveteenustele ja aktiivsele tööhõivele. Need meetmed peavad öö, äh, saama öö, äh, toetust öö, äh, kõrgematest su-, toetustest ja praktika, praktikalepingute arvu tõstmise. inimeste sissetuleku vähenemine on tähendanud seda, et inimeste sotsiaalne võrk on nõrgem ja see on tekitanud paljudes liikmesriikides olukorra sellise, sellise olukorra, kus äh, perede sissetulekud on äh, oluliselt vähenenud ja inimesed on vajunud vaesusesse. majapidamised äh, on täna ajalooliselt kõige raskemates oludes kui me nüüd võrdleme aktiivseid ja kaasavaid strateegiaid äh, ja kui me paneme selle kokku äh, tööhõive teenustega, siis äh, me oleme olulise sammu edasi astunud. sotsiaalteenuseid tuleb samuti toestada, me peame võitlema marginaliseerumise vastu ja andma kõigile võimaluse panustada majandusse. see on sotsiaalne investeering see ei ole aga sugugi lihtne ellu viia, arvestades seda, et pidevalt on äh, vaja loomulikult äh, ka kokku hoida, aga Euroopal on neid sotsiaalseid investeeringuid vaja selleks, et ähm, tööjõukulud tulevikus ainult tõuseksid. ja et selle eest me ei maksaks sotsiaalselt väga kõrget hinda. ma tuletaksin teile meelde, et iga-aastane majanduskasvu analüüs ütleb väga konkreetselt äh, Äh, välja oma seisukohad äh, äh, majanduskasvu sõbraliku kokkuhoiupoliitika osas ja viitab sellele, et tuleb tõsta investeeringuid sellistes valdkondades, nagu seda on haridus ja et tuleb tööhõiveteenuste ja aktiivse tööturupoliitika meetmeid tõhustada. me viitame konkreetselt noorsoogarantii skeemidele selles vallas, sellepärast et tegemist on tõesti üliolulise investeeringuga. rõhutame ka sellele, kui väga on vaja pidevalt kaasajastada sotsiaalkaitsesüsteeme selleks, et et äh, nad oleksid tõhusad äh, ja piisavad ja jätkusuutlikud. me tuleme nende asjade juurde tagasi äh, järgmise aasta esimeses kvartalis oma sotsiaalmine-, sotsiaalse investeeringu pak-, paketis ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, et mõned liikmesriigid on võtnud väga julgeid samme tööturu reformimisel vastavalt riigipõhistele suunistele, mis komisjon on andnud, ma tervitan neid samme, me oleme näinud seda, et oluliselt on paranenud ka Euroopa Liidu vahendite kasutamine eriti äh, pärast seda, et komisjon on saatnud koha peale oma äh, äh, tegev-, oma meeskonnad noorsoogarantii osas, aga me peame siiski nägema veel seda, et valitsused teeksid rohkem ja tööturu osapooled teeksid rohkem selleks, et tööturud oleks vastupanuvõimelisemad ja aitaksid meie ühiskondade kõige halvemas olukorras olevatel liikmetel jalule tõusta. suur tänu härra volinik. hakkasite kohe meil siin sõnasabast kinni ja nüüd ähm, on teil võimalus kuulata ka erinevate variraportööride sõnavõtte. nüüd teises sõnavõtuvoorus annan sõna neljale inimesele, kahele variraportöörile tööhõive komisjonist ja kahele majanduskomisjonist. nii et järjekorras kõigepealt härra Jean-Paul Gauzes majanduskomisjoni nimel Rahvaparteist ja palun, teil on poolteist minutit. suur tänu, proua esimees. härra volinik ja härra volinik, kõigepealt tahaksin öelda, et ma rõõmustan selle üle, et Euroopa semestri teemal Euroopa Parlamendi tehtud tööd äh, siin ka arvesse võeti. vähemasti ma seda loodan, nii et mul ei ole hetkel põhjust teid mitte usaldada. Te mõned räägi-, te rääkisite mõlemad tervest reast meetmetest, mida tuleks võtta kasutusele selleks, et suurendada majanduskasvu ja äh, töökohti ja aitaks töökohti luua, ma arvan, et kui vaadata olukorda praegu liikmesriikides, mis on äh, vähem või raskem raske, siis selles ei äh, kahtle mitte keegi, aga et kas äh, see kõik on ikkagi ka öö, usaldusväärne, me näeme ju praegu liik-, et liikmesriigid ei suuda kokku leppida ei Euroopa Liidu eelarve osas ega ka pangandusliidu osas ja lõppkokkuvõttes öö, nad räägivad kodumaal avalikule arvamusele hoopis midagi muud kui seda, mida nad Brüsselis on välja öelnud. nii et tegelik küsimus ei seisne siin mitte teie tahtes, selles osas mul kahtlusi ei ole, vaid vahendites, mis teil kasutada on selleks, et see hea, läbimõeldud ja öö, äh, korralik tekst lõppkokkuvõttes ikkagi viiks ka konkreetsete tõhusate nähtavate tulemusteni liikmesriikides, mida meie kodanikud ka näeksid. suur aitäh tööhõivekomisjoni nimel ja sotsiaaldemokraatide nimel on sõna siis härra Gutierrez Prietor. suur tänu, proua esimees volinikud, ma ei tea, kas te olete teadlikud sellest, kui vähe usaldust tekitavad teie sõnad, sellepärast et kui te tegelikult sellest hooliksite, siis oleksite te rääkinud veidi enesekriitilisemalt. see, millest räägib härra Rehn, tegelikult mõjutab negatiivselt neid eesmärke, mida on endale seadnud härra Andor. mina tahaksin esitada väga konkreetse küsimuse. kui te eelmisel aastal võtsid endale lubaduseks selle, et sel aastal majanduskasv on siis null koma neli protsenti, siis milliseid järeldusi te praegu sellest kõigest teha saate? ja edasi ähm, eeldasite, et majanduskasv suureneb ühe protsendini, aga me näeme, et see tegelikult on minimaalne. nii et mis järeldusi te siis saate teha nendest kohustustest, mis te endil, endale võtsite eelmisel aastal? kas te üritate endiselt väita seda et, et üks protsent kärbet tähendab ka ühte protsenti majanduskasvu vähenemist või äh, näete te, kuida-, milline on olukord Kreekas ja Portugal, kuidas aasta-aastalt läheb, läheb ennustuste osas olukord järjest kehvemaks ja me kaotame igasuguse usaldusväärsuse nüüd. kolmandaks, äh, härra Rehn, Te rääkisite ligipääsust töökohtadele ja sellest, et selle kohta on positiivseid märke, ma tahaksin teada, kus te neid siis ikkagi näete? mis puudutab inimeste ligipääsu töökohtadele, eriti noorte inimeste oma. nii et lõppkokkuvõttes ikkagi me peame kinni pidama ka siseriiklikest tööhõiveplaanidest, kasutama ka struktuurifonde, eriti just noorte tööhõiveprogrammi jaoks, millest me ei ole veel mitte ühtegi senti veel näinud härra Ski-, Skilakakis majanduskomisjonist liberaalide nimel ja siis proua Harkin tööhõivekomisjoni nimel. härra Skilakakis, palun. suur aitäh teile, volinikud, aitäh teie ettekannete eest et on selline vana kreeka sõna, mis on tõlgitud ka inglise keelde, nii et eufemism ja ilmselt võime me selleks nimetada ka oma poliitikat, sellepärast et tegelikult ei ole tegemist mitte tööhõivepoliitikaga, vaid töötuse poliitikaga. tegelik küsimus seisneb siis selles, et kõikides nendes riikides, kus tööpuudus on viisteist, kuusteist protsenti või ka kakskümmend protsenti, siis tegelikult on seal ju miljoneid inimesi, kes suudaksid olla produktiivsed, nii et nüüd kas teie siis arvate, et nii teie, teil kui ka liikmesriikidel on vajalikud instrumendid olemas selleks, et järgmise kolme aasta jooksul midagi selle töötuse määraga ka peale hakata? suur aitäh, Marian Harkin, palun. suur tänu, suur aitäh mõlemale volinikule, ma vaatasin ka seda pressiteatist ja siin räägitakse äh, majanduskasvu ja e, ja äh, konsolideerimist, aga ma tahaksin teada, kus see majanduskasv ikkagi on. kõige hullem on see, et tehakse kogu aeg Euroopa Liidus ühte sama, aga eeldatakse erinevaid äh, tagajärgi. ja seega minu esimene küsimus oleks järgmine. jah, meil on vaja ka äh, konsolideerimist, eelarve konsolideerimist, aga millises tempos keegi ei ole selle, seda kahtluse alla pannud, nii et kas võib juhtuda, et see ravim tegelikult mõned patsiendid lausa ära mürgitab? mina olen iirlane ja tihtipeale nähakse Iirimaad kui äh, Euroopa eelarve konsolideerimispoliitika musternäidist. eelmisel aastal oli meie majanduskasv tegelikult üks protsent, aga tegelikult SKT ja ja kogutulu vahe on äh, suur ja nendest numbritest tuleb ka rääkida, sellepärast et mida, midagi on siin sellist, mis ei tööta. ma tean, et komisjon teeb oma pädevusvaldkonnas nii palju, kui ta teha saab ja ma usun, et paljud teie poliitikatest keskpikas või pikas perspektiivis ka tulemusi annavad, aga nüüd kohe praegu, mida me teeme ja mida me teeme ka siis selle tempo osas? üks, kolm küsimust oleks siis, võlakoormus. vabandust, ma mõtlesin, et mul on poolteist minutit, kümme sekundit riigi rahandus on muutunud, muutnud ebastabiilsemaks võlga. see on kirjas ka teie endi dokumentides, mida me teha saame, nii teises, kas eelarve konsolideerimise tempo vaadatakse ümber ja äh, kõik märgid on selle kohta, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke me ei saavuta, nii et mis on teie plaanid selles? Äh, suur aitäh ja nüüd kõigepealt äh, sõna härra Reinile ja siis härra Andorile järgmises vastuste voorus siis vastupidi. härra Rein, palun. Merci, merci, madam, madam president. Äh, as regards uh, the first question of uh, monsieur Gauzet. suur tänu, proua esineja, mis puudutab esimest härra Gauzesi küsimust ja komisjoni sammude usaldusväärsust, siis ma jagan teie muret et äh, Euroopa Liidu usaldusväärsuse ja euroala usarvä-, usaldusväärsuse asjus. kui me räägime kriisile vastuastumisest, aga nagu elus ikka ei ole asi mustvalge, on palju ka halli või muidki värve pärast suve poole aasta jooksul on mitmetes valdkondades eh, saavutatud palju suurt edu, teistes valdkondades aga peame me tegema rohkem jõupingutusi. näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism. alaline Euroopa stabiilsusmehhanism alustas tööd oktoobris. see on maailma suurim öö, äh, rahanduslik tulemüür ja selle mõju ei tohiks alahinnata. samamoodi Euroopa Keskpank on vastu võtnud olulisi otsuseid, mis puudutab rahaülekandeid, seeläbi on ähm, tagatud võimalus äh, teisestel turgudel, jätkuturgudel sekkuda samas usaldus tuleb ikkagi pärast äh, äh, otsuseid teatud äh, ajanihkega. Te vahest mäletate, et umbes aprillis oli see negatiivne pöördepunkt. esimesed kolm kuud aastast olid päris head, majandus kasvas, Euroopa majandus kosus, siis toimusid kahed uued valimised Kreekas ja Hispaanias pangad sattusid rohkem raskustesse ja euroala üldine tegevus ei olnud ka just veenev. tulemus oli, et teatud ajanihkega hakkas majandus nõrgenema, endiselt kannatame me selle käes, nüüd aga oleme me astunud otsustavaid poliitilisi samme majanduse kasvu suunas näiteks teisipäeva hommikune otsus uue Kreeka abipaketi asjus leevendamaks nende võlakoormat. see on oluline teetähis. see otsus näitab, et euroala mõtleb seda tõsiselt, kui ta ütleb, et me oleme valmis tegema ükskõik mida, tagamaks euro püsimine ja, ja jätkusuutlikkus Te teate, et vaatlejad ja turujõud väidavad, et Euroopa otsuse tegijad on languse põhjustajad. mina vastan, et need, kes spekuleerivad Kreeka väljumise ning euro lagunemise üle, need spekulandid on tegelikult languse taga. me oleme näidanud, et me võtame euro kestlikkust ning Kreeka võlakoorma vähendamist tõsiselt. niisiis kinnitan teile, me saavutame uuesti jätkusuutlikkuse ja uue majanduskasvu. niisiis, palju on ära tehtud, aga veel rohkem on teha. meie eelmised sammud äh, sillutavad teed järgmistele ning äh, käesoleva, selle, selle nädala komisjoni uus äh, majandus- ja rahandusliidu mudel on järjekordne samm selleks. härra Gutierrez ütles, et käesoleval aastal on majanduskasv olnud madalam kui prognoositud, jah, ma juba ka selgitasin neid põhjuseid selle taga. osaliselt on süüdi poliitilised kehvad otsused aasta alguses kuid samuti on süüdi ka madal majanduskasv Euroopast väljas. mõlemad on mänginud oma rolli nõrgas majanduskasvus sellel aastal ning need halvad poliitilised otsused tuleb parandada, tuleb parandada tegutsemist nii liikmesriikide sees kui Euroopa Liidus üldisemalt. seeläbi aitame kaasa majanduse taastamisele ja kasvule. härra Stolokakis palun kaas-, vastake ka sellele küsimusele, millele te varem ei vastanud. mis puudutab ülejäägiga riike, siis nende alane info jõuab, äh, saab, avaldatakse järgmise paari nädala jooksul, me veel Äh, viimistleme seda uuringut, äh, mis puudutab siis üldist Euroopa majanduse tasakaalustamist ning seda, milliseid samme tuleks astuda ülejäägiga riikides, jooksevkonto ülejäägiga riikides, selleks et tasakaalustada Euroopa Liidu majandust üldisemalt. see ei puuduta ainult puudujäägiga, vaid ka ülejäägiga riike tegelikult on asjad liikuma hakanud, näiteks Saksamaal viimased läbirääkimised, läbirääkimiste vool, palgaläbirääkimiste vool tõi kaasa viieprotsendilise palgatõusu. ning see turgutab ka siseriiklikku nõudlust. samuti tööturu olukorda, mis paraneb ja mis omakorda tugevdab tarbimist maailm, Euroopa Liidu euroala suurimas majanduses. aga ma olen valmis teile ka uuesti rääkima ka sellest olulisest küsimusest, mis puudutab siis Euroopa majanduse tasakaalustamist. härra Andor. suur tänu kõigepealt, tahaksin ma öelda, et ei, komisjon ei korda ennast me tegeleme makromajanduslikus sfääris finantsstruktuuridega, minevikus oleme me näinud, et välja on toodud uusi e-, elemente, vastu võetud uusi otsuseid. loomulikult võivad mõningad ettepanekud pidurduda näiteks nõukogus, kuigi mitte ainult seal, need, see pärsib nende ellurakendamist, aga nüüd tööhõivepoliitika. me oleme välja tulnud terve rea uute algatuste ja lähenemistega. kui te panite tähele, loodetavasti tegite seda, siis äh, aprillikuus tuli välja uus tööhõivepakett, äh, kus on tasakaalustatum tööhõive strateegia sees ja see on sobilikum praeguse kriisiga. see ei rõhuta mitte ainult tarne poolt, mis on olnud äh, tavaliselt tööhõive tegevuskava keskmes, aga ka äh, pakkumise poolt. samuti tegime oma ettepanekud äh, tööhõive juhtimiseks Euroopa Liidu tasandil, kaasates ka sotsiaalpartnereid tagamaks, et et tulevase, tulevane protsessi juhtimine oleks ka nende vaadetega rohkem kooskõlas. me suhtume nüüd Euroopa Sotsiaalfondi kasutamisesse noorte tööhõive turgutamisel hoopis teistmoodi kui varem. detsembris eelmisel aastal tuldi välja noorte tööhõive algatusega just äh, äh, selleks, et oli vaja reageerida kriisile, reageerida asjaolule, et jätkusuutliku majanduse taastamise asemel libisesime me uuesti majanduslangusesse. ning need äh, uued arengud mõjutasid eelkõige ja ebaproportsionaalselt noorte inimeste olukorda. seetõttu tulime me välja selle algatusega esmakordselt, et äh, läksime liikmesriikidesse, kus need probleemid olid täheldatavad kõige rohkem, kus kaheksa riiki, kus oli noorte tööpuudus kõige kõrgem. komisjon tegi oma ettepanekud selleks, et suunata ümber Euroopa Liidu fondid äh, projektidesse, mis seda probleemi otseselt puudutavad ja seda tõhusamalt ja seetõttu tõhusamalt ja kiireloomulisemalt tuleb aidata noori inimesi. see summa, mis noortele inimestele suunati, oli umbes kümme miljardit eurot, mitte ainult Euroopa Sotsiaalfondist, mis aga reageeris väga kiiresti nendele uutele väljakutsetele. juba sissejuhatuses mainisin ka seda, et valmimas on ka täiesti uus algatus, see ei tule tühja koha pealt, sest see noorte garantii küsimus oli sees ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia algses versioonis, aga tuleb tunnistada, et toona oli, olid mitmed liikmesriigid liiga rahulolevad, laisad selleks, et arutleda uue instrumendi üle, mis võiks turgutada tööhõivet. meil on vaja uuesti algatada see arutelu noorte uute võimaluste algatuse üle. nõukogus võeti see üsna positiivselt vastu ja loodetavasti järgmisel nädalal võtame me noorte tööhõive paketi raames selle algatuse uuesti vastu. meie kontaktid Iirimaa tulevase eesistujaga näitavad, et arutelud nõukogus peaks toimuma kiiresti ning võetakse vastu ka nõukogu järeldused selle kohta. rõhutaksin veel kord finantsinstrumentide tähtsust siin, need mängivad võtmerolli kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja ka hiljem. seetõttu on kahetsusväärne kuidas olukord on edasi arenenud või üldse mitte arenenud, mis puudutab siis lisaeelarvet, meil on suur lünk ESF-is äh, rahastamises. üsna suur summa on puudu selleks, et äh, aidata rahastada liikmesriikide tööhõiveprojekte. suur tänu, läheme kolmanda küsimuste vooru juurde kõigepealt annaksin sõna Emilia Turunenile roheliste seas, siis härra Huntis, proua Turunen kõigepealt. jah, mina olen ainus kes on rooliste seas täna kohal, ma olen äh, liige mõlemas äh, komisjonis ja üritan katta siis meie seisukohad. ütlesite oma pressiavalduses, et äh, majandustaastumise märke on näha, aga teie prognoosis, mis te viimati esitasite, on ka väga palju negatiivseid märke ja ma arvan, et seda peaks komisjon väga detailselt analüüsima, detailsemalt kui praegu nimelt väga väike kasvumäär sellel aastal ja järgmisel aastal ja see, et jätkuvalt tõuseb äh, ilmselt aastatel kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist ka veel tööpuudus, see on väga tõsine asi, ja kolmandaks, nii eelmisel kui ka sellel aastal on võlakoorem kasvanud. ja meie siis kutsume üles omalt poolt komisjoni tunnistama neid arve ja analüüsima neid detailsemalt, mõned küsimused nüüd, aga kõigepealt härra Rehn. Äh, selles varase hoiatuse äh, raportis te tõite ühe indikaatori finantssektorile juurde, nii nagu asja läbi räägitigi, aga tegelikult äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kuuekümne seitsmendas raportis öeldi, et raportil on äh, tulemustabeli kokkupanemisel roll, nii et milline roll siis sellel siin täpselt parlamendil on? teiseks on komisjon välja kuulutanud äh, uuringu äh, Äh, euroala eelarve defitsiitide ja ülejäägi vahel, kas ma, äh, kas mul jäi see asi kahe silma vahele või, või on see veel tulemus ja kolmandaks, kuidas te kavatsete rahastada seda välja kuulutatud äh, konvergentsi ja konkurentsi rahastut ja volinik Andor kõigepealt äh, suur tänu teile selle eest, et see noorsoogarantii on sisse toodud, tööhõivekomisjoni jaoks on see väga oluline küsimus ja teine küsimus kõige haavatavamate jaoks on teie meelest meetmed tööhõive seadusandluse lihtsustamine ja paindlikumad töötingimused. minu küsimus on, kuidas see kõige haavatavamaid aitab, kes on ju tegelikult selle ohvrid hoopis, äh, härra Huntis? suur tänu, äh, proua esinaine minu küsimused. härra Rehn, te ütlesite alguses, et te tahate kahte osa omavahel kombineerida, arhitektid ja tuletõrjujad. Te olete siis tuletõrjuja rollis olnud siis, kui te olete Kreeka võla tahtnud elujõuliseks äh, muuta. on seatud nüüd tingimused raha andmisele Kreekale sellele rahale, mis siis detsembris peaks jõudma Kreekasse. järelturgudel tuleb osta üles eh, Kreeka võlakirju kolmekümne esimese novembri hinnaga. Need, kes eh, siis osalevad selles protsessis, on ilmselt Kreeka pangad ja, eh, ja kindlustusfondid, sellepärast et analüütikute kohaselt muidu see asi ei toimi, aga härra volinik, ei ole sugugi selgeks tehtud seda, kust raha selle jaoks leitakse, et üles osta siis need võlakirjad kas äh, Euroopa äh, finantsstabiilsusvahendist tulevad siis uued äh, laenud, tegemist on ju ometigi vabatahtliku programmiga. mis te arvate siis, kuidas me saame üldse veenda pankasid vabatahtlikult osalema selles protsessis, nad ütlevad, neid ei huvita see, need võlakirjad, nendel ei ole mingisugust motivatsiooni selle jaoks. ja, ja teine probleem on Kreeka pankade rekapitaliseerimine ja probleem on ka kindlustusfondidega. viimase äh, võla vähendamise protsessi jooksul äh, väga paljud Kreeka pangad kaotasid väga suure osa oma kapitalist. praegu kindlustusfondidel ei ole enam võimalus äh, sama asja läbi teha ja küsimus on, kas lõpuks ometi tehakse see asi ka, ka siis kohustuslikuks. viimane kõneleja selles voorus nüüd selleks, et härra volinik saaks ka vastata Äh, viimased kõnelejad, vabandust, härra Pakis. Äh, suur tänu, äh, proua esinaine. kogu see majanduskasvu küsimus on kõige olulisem küsimus, kuivõrd see puudutab Euroopa tuleviku väljavaateid, väga paljud liikmesriigid, kes on väga tõsistes majandusraskustes, konkurentsivõimega kimpus, Äh, on silmitsi sellega, et äh, palgad kogu aeg alanevad ja sotsiaalsed õigused kärbitakse samuti, sellel on kõigel väga halvad sotsiaalsed tagajärjed. kellest võiks kujuneda uue majanduskasvu plaani telg, nii et Euroopa Liit äh, siiski pöörduks tagasi majanduskasvule ilma, et unustataks sotsiaalmõõde ja samas tõmmatakse ligi investeeringuid ja ei looda mitmekäigulist Euroopat suur tänu, proua Podimata ja pärast seda proua Kratsa. suur tänu, Pervanš. austatud äh, volinikud, kõigepealt ma tahaksin teid äh, tänada selle ootamatu kõne eest, mille te pidasite Euroopa Parlamendi ees äh, maha eelmisel nädalal. nimelt te kutsusite enne euroala kohtumist äh, üles kõiki osapooli lähenema asjale konstruktiivselt, näitama üles konstruktiivset vaimu ja tulla öö, äh, välja sellest äh, miinimumnõuete lõksust. ma tahaksin tänada teid sellest, et te olete komisjoni nimel sellise avalduse teinud ja üldiselt äh, see on ka euroala otsuste vaim olnud Kreeka osas selleks, et need jõupingutused vilja kannaksid, tuleb täita mõned tingimused. esimene tingimus. võla öö, äh, uuesti ostmise menetlus peab olema edukas, aga öö, äh, minu küsimus, et kas te arvate, et see toimib nii, nagu ta peab toimima? ja teine küsimus, kõige öö, ohutum viis äh, võlale elujõudu anda on läbi majanduskasvu taastamise ja kasvumäärade tõstmise, see on ju ometigi iga-aastase majanduskasvu analüüsi peamine mõte olnudki. aga need riigid, kes on rakendanud erinevaid restruktureerimiskavasid, kannatavad praegu väga tõsise majanduslanguse all. mida me saame teha? et see peamine tingimus, mis aitab majanduskasvu, ehk teisisõnu, et äh, avaliku sektori vahendid restruktureeritaks, äh, toimiks ka nende riikide jaoks, kes täna, just praegu peavad neid väga olulisi otsuseid langetama. proua Kratsa ja siis härra Serkas. Äh, suur tänu, proua esinaine, austatud härrad volinikud, kõigepealt lubage mul viidata tööpuuduse küsimusele äh, ei pea siin ilmselt kordama seda, et asi on tõsine. see on äh, Euroopa väljavaadete jaoks väga tähtis, aga sellest sõltub ka meie Euroopa kui poliitilise jõupingutuse tulevik. Need äh, tegevusgrupid, mis on loodud riikides, kes on tõsistes raskustes, ja need jõupingutused, mis on tehtud selleks, et äh, kaheksakümne kahe miljoni suurused programmid äh, üle võtta Kreekas üle võetakse, asi on tõsine probleem, asi on tõsine. see on algatus ju ometigi, mida tuleks kasutada kõige paremal moel. nüüd järgmine küsimus, äh, Euroopa poolaasta menetlus. ma tahaksin teada, millised on teie soovitused iga riigi kohta, kui palju te võtasse arvesse äh, kõrvalmõjusid, vastastikuseid mõjusid äh, Euroopa majanduste puhul, teie suunised on ju piiratud konkreetsete liikmesriikide, aga me samas näeme seda, et ühe liikmesriigi mõju, majanduse mõju võib mõjutada väga oluliselt teisi liikmesriike, eriti euroala sees. suur tänu, Aleksander Serkas! lugupeetud volinikud, suur tänu! tahaksin rääkida siin väga tõsiselt, sellepärast et mina lugesin vähemasti kokkuvõtte sellest dokumendist läbi ja siin ma näen, et volinike kolleegium ei ole absoluutselt mitte midagi kuulda võtnud sellest, mida parlament on ikka ja jälle viimastel kuudel korranud. muuhulgas ka Thyssen'i raportis, kus me räägime Majandus- ja Rahaliidu tulevikust nii et kui see terve dokument on sama, vastab sellele, mis kokkuvõttes on, siis siin ei mainita sõnagagi eh, strateegiat kaks tuhat kakskümmend. ainsad probleemid, millele tähelepanu pööratakse, on makromajanduslikud ja ainult selles suunas liigutaksegi. Eh, üleüldse ei kritiseerita eh, seda, et selline poliitika on läbi kukkunud, et tuleks tegelikult stimuleerida majanduskasvu, sotsiaalsest aspektist ei räägita üleüldse põhimõtteliselt jäetakse täiesti välja inimkapital, mis on ju ainuke võimalus üleüldse tulevikus hakkama saada. siin ei räägita sõnagagi noortest, ei mainita üleüldse Euroopa tööstuspoliitikat, nii et lugupeetud volinikud, ma loodan, et te lihtsalt unustasite need siit välja ja et detsembris sellest ikkagi veel räägitakse et ülemkogu ikkagi võtaks kuulda seda, mida meie öelnud oleme. tundub, et hetkel me lihtsalt ei räägi absoluutselt samas keeles. suur tänu. nüüd annan sõna volinikele teiste, teises järjekorras, ehk siis kõigepealt härra Andorile vastuseks, et ta saaks vastata küsimustele ja siis edasi härra Rein, palun. Eh, proua esimees lugupeetud parlamendisaadikud, inimkapitali me ära unustanud ei ole. just nimelt sellepärast oleme me ka rõhutanud mitmeaastases finantsraamistikus seda, et siin peavad, siin tuleb anda suurem roll Euroopa Sotsiaalfondile just nimelt selleks, et investeerida inimkapitali. nii et selline oli komisjoni esialgne ettepanek, seda me siin rõhutasime nimelt selleks, et finantsinstrumentide ning Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vahel säiliks side. Euroopa Sotsiaalfond on üks nendest instrumentidest, on ka teisi instrumente, mida teie loomulikult tunnete väga hästi. loomulikult igas dokumendis me absoluutselt kõiki argumente üle ei korda aga ärgem unustagem, et mitmeaastase finantsraamistiku teemaline arutelu veel läbi ei ole. nii et väga tähtis on näidata seda, et me neid instrumente toetame. Nad peavad toimima küll teistmoodi, olema paindlikumad. seda oleme me kriisi jooksul näinud muuhulgas tähendaks ka noortele inimestele toetuse avaldamist, suur aitäh proua Turunenile tema tehtud töö eest noorte garantii osas. ma loodan, et komisjon suudab olla ka tema ootuste kõrgusel. nüüd, mis puudutab kõige haavatavamaid inimesi, võib-olla siin on tõesti sõnastamise küsimus, aga mina rääkisin siin tööturu killustumisest mis tuleneb äh, erinevatest sätetest äh, töölepingutes. meie oleme teinud tööd selle nimel, et äh, see killustatus eemaldada, muuhulgas ka parandades tingimusi tööturul ja parandada ka nende inimeste töötingimusi, kes, kas siis noored või, või ka teised, kes on tihtipeale äh, töötanud ajutiste töölepingutega. kui neil siis üleüldse töö ongi. nii et äh, ma usun, et äh, lihtsustamine võiks siin mängida positiivset rolli. nüüd, mis puudu, puudutab neid tegevusrühmi, see on selleks, et aidata noori äh, Lõuna-Euroopas ning samuti Balti riikides, Slovakkias ja Iirimaal. Nendes riikides oldi siis kohal veebruarist kuni suveni välja. Nende töö eesmärgiks oli siis kümme miljardit eurot ümber jagada nendes riikides ja tänu nendele programmile on abi pakutud poolele miljonile noorele. ja kuigi seal ei olnud sarnast programmi, siis on samal teemal suheldud juba ka seitsme muu liikmesriigiga, kus on samuti probleeme noorte tööpuuduse tasemega. aga tegemist oli siis nii-öelda dialoogiga ja mitte küll hetkel veel vahendite ümberjagamisega. loomulikult ei ole võimalik kogu aeg äh, siin kasutada samasid summasid. peab andma võimaluse, et need programmid ka näitaksid, kas nad on tulemuslikud. aga liikmesriigid tege-, liikmesriikides tegeletakse ka sellega, et mida siis tulevikus selle nimel ära teha minu eesmärgiks eh, on käia nädala jooksul siis Lõuna-Itaalias, Portugalis ja Hispaanias, kus on probleemid kõige kiireloomulisemad. küllap ka Olli tahab rääkida palkade kohandamisest meil on siin üldine põhimõte olemas, mis puudutab dünaamilisust ning tootlikkust, viimasel ajal oleme pidanud tegelema ka erinevustega. me oleme alati rõhutanud seda, et kui midagi korrigeerida, siis tuleb pidada, äh, pidada nõu ka sotsiaalpartneritega on riike, kes on sotsiaalselt väga raskes olukorras, eriti just Kreekas, kus me teeme koostööd ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga, et äh, silma peal hoida seal toimuval. viimane kord, kui ma Kreekas olin, kohtusin ka sotsiaalpartneritega. nii et meil on teada, mismoodi nemad asja näevad, teeme loomulikult pidevalt koostööd valitsusega selleks, et sotsiaaldialoog taastada suur tänu, nüüd on sõna volinik Rehnil. Thank you, first uh, as regards uh, questions of uh, madam Turunen. kõigepealt proua Turuneni küsimused. Teie esimene küsimus puudutas uut finantssektori indikaatorit. vastavalt institutsioonide vahelisele lepingule arutlesime me seda küsimust ka parlamendiga, saatsin kirja ka president Martin Schulzile, kus teavitasin Euroopa Parlamenti indikaatorist, mis on seotud finantsstabiilsusega. see on viieteistkümnes indikaator. teine küsimus Ehm, seosed ülejäägiga ja puudujäägiga riikide vahel. viitan oma eelmisele vastusele proua Ferreira küsimusele. meie aruanne Euroopa majanduse tasakaalustamise kohta, kuhu, mis, kuhu on kaasatud ka ülejäägiga riigid, valmib paari nädala jooksul. kolmas küsimus puudutas sidususe ja konkurentsivõime instrumendi rahastamist, mis on sisse kirjutatud ka meie uude EMU mudelisse. me eeldame, et kõigepealt tuleb jõuda kokkuleppele mitmeaastases finantsraamistikus. ja sealt eraldi on veel küsimused, mis on seotud euroalaga ja euroala riigid siis otsustavad, kuidas seda rahastatakse. härra Huntis ja võla tagasiostmise küsimus, Kreeka oma siis eurogrupp tegi avalduse selle kohta, et tagasiostmise hinnad ei tohiks olla kõrgemad kui eelmise reede, kahekümne kolmanda novembri omad. õiguslikult, olgem ausad, on tegemist Kreeka ametivõimude, Kreeka Vabariigi ning erainvestorite vahelise asjaga. ja Kreeka peab ise selle operatsiooni käima lükkama ja seda juhtima mina saan lihtsalt kinnitada, et vajalikud rahad võimalikuks võlgade tagasiostmiseks on olemas, kui Kreeka meiega kontakti võtab. proua Podimata viitas sellele, et kas see Eurogrupi kokkulepe ka praktikas toimib. see on väga ettevaatlikult koostatud selge euroala riikide endale võetud kohustus leevendada Kreeka võlakoormat, kui vajalik, siis kahes faasis. esimeses faasis on võetud väga selged kohustused vähendada võlakoormat saja kahekümne nelja protsendini kahe tuhande kahekümnendal aastal. oluline on ka see edasine kohustus, mille endale võtsid euroala liikmesriigid, ehk siis et nad kaaluvad ka edasist finantsabi andmist. see on näiteks seotud madalama kaasrahastamise määraga tõukefondidest või öö, intressimäärade vähendamisega, tagamaks edasine jätkusuutlik Kreeka võlakoorma vähendamine. ka selleks on selge ajakava esimene faas algab koheselt järgnevatel nädalatel-kuudel. liigutakse järk-järgult edasi ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peaks siis otsustatama võimalike edasiste meetmete üle, vähendamaks seda võlakoormat veelgi. see peaks äh, omava positiivset mõju Kreeka majandusele, võib ka näha, et Euroopa Liit panustab samuti läbi tõukefondide madalama kaasrahastamise määra ning komisjon toetab madalamat kaasrahastamismäära ka tulevases finantsraamistikus. selle mõju on suur, see on umbes neli kuni viis miljardit eurot kogu rahastamisperioodi jooksul. ja see on umbes kaks koma viis protsenti SKT-st. see võib tunduda väike raha mõnedele inimestele, aga see mängib olulist rolli Kreeka jätkusuutlikkuses. selles paketis on viis-kuus erinevat meedet. näiteks pikaajaliste võlakirjade äh, aegumise tähtaja pikendamine on kasul sees. ametlikud otsused peaks vastu võetama kolmeteistkümnendal detsembril eurorühma ametlikul tippkohtumisel pärast siseriiklikke menetlusi ning ka Kreeka poolset otsust. proua Kratsa viitas Ehm, mõjude levimisele üle piiride euroala liikmete, liikmesriikide vahel. see on jällegi seotud selle jooksevkonto ülejäägiga riikide raportiga, mis varsti peaks valmima. ja sellega, kuidas tasakaalustada Euroopa majandust. härra Alonso rääkis sellest äh, komisjoni tulevikumudelist, nii palju kui sain mina sellest aru. mu kolleeg härra Andor juba vastas sellele küsimusele, tahtsin lihtsalt lisada seda, et kahe dokumendi vahel, mis täna vastu võeti, on kontseptuaalne erinevus. iga-aastane majanduskasvu analüüs puudutab konkreetseid poliitilisi meetmeid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, järgmiseks Euroopa poolaastaks samas komisjoni äh, tuleviku EMU kava puudutab äh, majandus- ja rahandusliidu üles, tulevast ühest, ülesehitust. see ei peakski hõlmama erinevaid poliitilisi meetmeid, vaid see on, äh, puudutab vundamenti, kuidas euro, mille põhjal eurot tugevdada. veel üks asi. selleks, et liikuda selle tulevikumudeli suunas saavutamaks tõeline ja tugev majandus- ja rahandusliit, on meil vaja see, vastu võtta ka see kaheosaline uus pakett, selleks et me saaksime edasi liikuda maja, majandus- ja rahandusliidu suunas. suur aitäh volinikele. see juhtub teist korda, et või lausa kolmandast korda, et kaks komisjoni kogunevad äh, selle uue Euroopa semestri raames, ma äh, vabandan, härra volinikud, aga see näitab, et Euroopa Parlament võtab Euroopa semestrit väga tõsiselt. Te mõlemad rõhutasite äh, just nimelt iga-aastaste majanduskasvu analüüsi, aga mind šokeerib, kui vaadata siin seda pressitehatist, siis algus on täitsa tore iga-aastane majanduskasvu analüüs äh, teeb algust ka Euroopa semestriga, mis tagab selle, et äh, Euroopa liikmesriikide majanduslikud kavad ning ka eelarve läheb kokku Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, see oleks justkui Euroopa Parlamendi kirjutatud, aga kui ma vaatan siin neid järgmisi samme, siis Euroopa Parlamenti ei ole siin mitte kuskil sees. aga siin on meil siin dokument, mil, mis on siis nii-öelda kavand nimega siis blueprint ja siin on kirjas, et lühidalt võttes eriti need meetmed, mis on loodud ka Euroopa Parlamendi aruteluks Euroopa semestri raames, et tagada Euroopa Parlamendi kaasamine Euroopa Komisjoni aruteludesse iga-aastase majanduskasvu analüüsi teemadel. jah, ma saan aru, et kaks teksti on kirjutatud kahe erineva äh, inimese poolt või siis kahe erineva aju poolkera poolt. aga volinikud töötate ju ikkagi kolleegiumis, nii et kui te tahate, et liikmesriigid Euroopa semestrisse tõsiselt suhtuks, siis võtke ka seda parlamenti siin, Euroopa Parlamenti tõsiselt. juba aastaid me võitleme selle eest, et juba enne poliitika väljatöötamist koostööga midagi tähendaks nii et kui nüüd toimub arutelu, kui me räägime Euroopa majanduse olukorrast ja kui me siin anname vastutuse liikmesriikidele selles osas, millised meetmed nad kasutusele võtavad selleks, et majandust stimuleerida, et luua töökohti, et majanduskasvule uut hoogu anda, siis meie oleme teie kõige paremad liitlased ja hoolimata sellest, mida te täna siin ütlesite, mis küllap millega küllap olid kolleegid ka rahul, siis ikkagi tuleb selle kallal siin veel tööd teha, nii et ma olen täiesti veendunud, et Euroopa nädal, mida me korraldame koos kahekümne kaheksandal jaanuaril, kujutab endast olulist hetke, nii et palun võtke seda siis tõsiselt, sellepärast et aluslepingus ei ole Euroopa Parlamendil kaasotsustusõigust iga-aastase majanduskasvu analüüsi kokkukirjutamiseks, siis ikkagi meil on võimalus luua selline ühine aruteluruum, äh, nii et kogu see jutt jõuaks ka konkreetsete tegevusteni liikmesriikides. nii et kokkuvõttes tasuks korrata üle seda, mida täna siin juba mõned ka ütlesid, et teinekord meid üllatab äh, see, mida on defineeritud kui liikmesriikide äh, valitud tee siis jääb täpselt samasugused, kuigi näitajad vaadatakse ümber, ükskõik, kas seda teeb siis Euroopa Komisjon või kas või OECD, OECD, kes tegi seda alles eile. nii et suur aitäh kõigile, suur aitäh tõlkidele, kes jäid siia meie töö lõpuni. me rõõmustame ka hea koostöö eest meie kahe komisjoni vahel ja kohtume kõige hiljem, kahekümne kaheksandal jaanuaril siis sarnasel arutelul Euroopa nädalal, nii et suur aitäh, et kõik lõpuni saali jäite!